Right, good, uh, good afternoon everybody uh,, I will tere pärastlõunat! alustagem, mul on kõigepealt paar teadaannet teile ja ootame loomulikult, et veel uusi saadikuid siia tuleb, esmaspäeval on probleem alati ju selles, et me kõik reisime. kõigepealt, kas võib päevakorra vastu võtta, kas sellele on kellelgi midagi vastu öelda? tundub, et ei päevakord on seega vastu võetud. teiseks, minu teadaanded siis. esiteks, kõige äh,, meie koosolek kantakse internetis üle, ehk siis kui te vajutate mikrofoni nupu sisse, siis kaamera suundub teie peale ja kui te välja lülitate mikrofoni, siis kaamera läheb teie pealt ära. see toimub automaatselt ja kui te istute, siis näidatakse teie nägu, kui te püsti seisate, siis midagi muud. teiseks, alternatiivsete inte-, investeeringufondi haldurite direktiivi hääletus on edasi lükatud kahekümne seitsmendasse aprilli. seeläbi on meil võimalus veel kauem läbi rääkida saavutamaks kompromisse ja ma olen ka aru saanud, et õigusasjade komisjon, mis on seotud selle direktiiviga vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend, võivad ka oma hääletuse edasi lükata, kuigi nad pole veel lõplikult otsustanud. siis on mul veel teadaanne, et neljateistkümnenda aprilli pärastlõunal toimub kuulamine Kreeka olukorra kohta. ning selle kuulamise dokumendid saadetakse teile laiali võimalikult kiiresti. samuti toimub erakorraline koosolek üheksateistkümnendal aprillil ja seda Strasbourgis. Euroopa Keskpanga asepresident härra Papadimos tutvustab seal kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Keskpanga raportit siis kaks suulist küsimust ja res-, resolutsiooni äh, projekti, mille meie komisjon peaks aprillis vastu võtma järgmistel teemadel. kõigepealt äh, plokkerandite äh, küsimus ja teiseks üldised majandussuunised ja parandatud majandusjuhtimine, kaasa arvatud euro. ja seda Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames edasised dokumendid jällegi an-, saadetakse teile laiali võimalikult kiiresti. ja lõpetuseks, sekretäriaat töötab praegu läbi umbes tuhat kuutsadat muudatusettepanekut, mis esitati järelevalvepaketi raportile. Nad töötavad võimalikult kiiresti, aga kardetavasti esimeseks aruteluks kahekümne kolmandal märtsil äh, neid saadikutele laiali jagada veel ei saa. seega saadikud peavad ise tutvustama lühidalt oma muudatusettepanekuid, aga toimub ka edasine arvamuste vahetus ja siis peaks olema muudatusettepanekud kõikides keeltes olemas. nii palju siis minu teadaannetest. edasi päevakorrapunkt kolm. ja tere tulemast, härra Junker siin meie komisjonis nagu te kõik teate kindlasti, juhib tema Eurogruppi. ja praegusel hetkel on see üsna huvitav ja keeruline töö. nagu tavaliselt, teeb härra Juncker lühikese ettekande kõigepealt ja siis vastab saadikute küsimustele, küsimuse esitaja soo-, esitada soovivad inimesed peavad lihtsalt minu tähelepanu endale tõmbama lihtsalt teile teadmiseks veel, et äh, Kreeka küsimusega äh, kavatseme nende küsimuste esitamise ajal samuti tegeleda, härra Junckeri külaskäik on kogu selle Kreeka arutelude äh, osaks. aga loomulikult on tal midagi muudki öelda, palun. hea meelega, lugupeetud daamid ja härrad ma tulen taas teie ette. see on esimene kord, kui ma eh, teie ette tulen pärast Lissaboni lepingu jõustumist. nagu te teate, tõi see kaasa väga paljusid muudatusi meie töökorda. see puudutab menetluslikku osa Lissaboni lepe võimaldab Eurogrupil eh, muutuda formaalseks oma tegevuselt. meie statuut on nüüd eh, kinnitatud. protokoll number neliteist, mis on lisatud Lissaboni leppele annab meile samasuguse siduva õigusliku seisundi eh, nagu eh, teistel institutsioonidel ja eh, Eurogrupi president valitakse ametiks kaheks ja pooleks aastaks ja see kaheksateistkümnendast jaanuarist on see niimoodi. enne seda, kui hääletati, ma Eh, hääletatakse, ma sooviksin eh, esitada mõningad mõtted selle kohta, millised peaks olema Eurogrupi tegevus järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. see on eh, seotud mõningatega, mõningate konkreetsete ideedega, mille ma sooviksin teile nüüd esitada. selge on see, et me soovime uue jõuga asuda oma töö kallale ja Eh, tegeleda energiliselt meie eelarvepoliitika küsimustega. Te teate, et pärast Lissaboni leppe jõustumist tegeleb Eurogrupp ka eelarveliste küsimustega. me tegutseme me, eh, siis üsnagi perekondlikus õhkkonnas nii-öelda ja koordineerimisküsimustes tegevad, teevad omavahel koostööd erine- om,, eurot kasutavad liikmesriigid ja see tähendab seda, et me saame tihedamat koostööd teha eelarvelistes küsimustes ja koostööd teevad ka äh, finants, rahandusministrid. Eh, samuti on liikmesriigid esitanud laias laastus oma, oma perspektiivid ja programmid äh, eelarveliste finantsküsim- ja finantsküsimuste üle ning äh, saame esitada ka omapoolseid arvamusi nende äh, perspektiivide ja programmide kohta. me peame rääkima me peame esitama ka äh, väiksemate küsimuste osas omapoolseid arvamusi ja soovime seda, et inimesed saaks teada eh, meie käest otse üldiseid eh, suuniseid finantspoliitika kohta ja meie otsuste kohta. järgmistel nädalatel peaks Eurogrupp ühendama suure osa oma eh, tööst siis majanduskriisi lahendusstrateegiate peale. me oleme sellest rääkinud ka juba eelnevatel koosolekutel, me peame maksustiimulitest rääkima ja kaas-, samuti ka võimaluse korral konjunktuurilseid muudatusi läbi viima. Need maksusoodustused ja konjunktuursed muutused tuleb vastu võtta väga õigesti valitud ajahetkel, et me eh, saaksime lahendused leida täpselt õigel hetkel, mitte liiga vara, mitte liiga hilja. selleks, et riik ja eelarve, poli-, riikide eelarvepoliitikaid tugevdada jälle. me peame loomulikult garanteerima pankade eh, suveräänsuse. Eh, pangad peavad olema võimelised toimima ilma riigipoolse abita. ma arvan, et me peaksime eh, üritama peame eh, eristama kohtlemist, mis saab osaks pankadele, kes vajavad riigiabi ja neile, kes riigi aja, abi ei vaja. see puudutab loomulikult ka tööturu küsimusi see puudutab äh, ka äh, tootet ja teenuseid. peame vaatama, kuidas riigid äh, reageerivad kriisile, kuidas on mõjutanud nende tööturgusid ja üldiselt on loomulikult selge, et need, kus majandus kasvab, töötus on väiksem. peame toetama toe, tööturgusid ja selge on see, et lõputult ei saa tööturga, turgu kunstlikult üle, üleval hoida. me peame kasutusele võtma teatud meetmed, mis sõltuvad loomulikult sellest, milline olukord riikides valitseb ei tohiks loomulikult ära unustada siin meie stabiilsuspakti. nüüd äh, tuleb äh, öelda seda, et keskpikas perspektiivis liikmesriigid, kes kuuluvad euro, eurotsooni, peavad hoidma mitte ainult oma puudujääki väiksema kui kolm protsenti, vaid äh, euroriigid peavad suutma oma eelarvet tagasi hoida, tasakaalus hoidma või vähemalt enam-vähem tasakaalus hoidma keskpikas eh, perspektiivis ma ei ole sellest ideest loobunud. nii et selleks on vaja kasutusele võtta erinevaid öö, eh, poliitikaid, et öö, eh, et liikmesriigid suudaks oma eelarvet tasakaalus hoida, kuid loomulikult kohe ei saa seda nende käest nõuda kui me soovime oma ühisraha solidaarsemalt ja kollektiivsemalt äh, kontrollida, siis äh, selge on see, et me peame, äh, peame koordineerima paremini ka oma majanduspoliitikat. tundub, et arvatakse, et meie tegeleme ainult eelarve küsimustega majandusküsimuses, kuid samas Euroopa Majandus- ja Rahandusliit toob kaasa ka nõudmised, mis lähevad kaugemale ainult eelarvelistest küsimustest. me peame pöörama suuremat tähelepanu e-, erinevatele majandusprobleemidele, majandusnõudmistele. ja peame ka makroökonoomi-, tehnilistele vajakajäämistele rohkem tähelepanu pühendama. erinevad, erinevused euro kasutavate riikide vahel eh, majandusküsimustes ei ole sugugi ära kadunud. ja peab tegema kõik selleks, et globaalsemad vajakajäämised lahendust leiaks peame rääkima omavahel sellest, kuidas olemasolevad barjäärid ära kaotada. ja peame rääkima ka sellest, milliseid meetmeid on võimalik kasutusele võtta Eurotsoonis, et oma majanduspotentsiaali, majanduskasvu potentsiaali suurendada, mis viiks meid kriisist välja. ja viiks meid välja niimoodi, et äh, et keskpikas perspektiivis ja pikas perspektiivis äh, me peaks äh, korrigeerima äh, oma majanduskasvu perspektiivi, et see jääks endiselt ühe koma viie kuni kahe protsendini, praegusel hetkel on, tundub, et see üsnagi keeruline olema. me peame mõtlema, mil-, kuidas see mõjutab meie sotsiaalsüsteeme näiteks igatahes selge on see, et majanduspotentsiaali tugevdamine on meie jaoks oluline. igal Eurogrupi kohtumisel keskendume konkurentsiküsimustele ja seda räägime konkreetselt ühest või kahest liikmesriigist. ning äh, Kreeka kriisist üks järeldus on see, et me ei ole äh, piiranud, piir, pööranud piisavalt tähelepanu konkurentsiprobleemidele liikmesriikides ja me kindlasti tulevikus detailselt kontrollima olukorda, konkurentsivõime olukorda erinevates liikmesriikides. on riike, kes lausa vabatahtlikult soovivad, et me seda teeks. kuid me kavatseme analüüsida kõikide liikmesriikide olukorda. meie kui Eurogrupp soovime, et me võetakse arvesse artiklit sada kakskümmend üks Euro-, Lissaboni leppes, mis äh, soovitab komisjonil pöörduda hoiatusega liikmesriigi poole, kes äh, kes äh, taganeb Euroopa majanduspoliitika ja Eurogrupp tsooni olulisematest põhimõtetest ja samuti esitatakse eh, Eurogrupi poolt soovitused liikmesriigile, keda komisjon on hoiatanud. kutsume, soovitame komisjonile, et nad võtaks, komisjon võtaks tarvesse kas artiklis sada kolmkümmend kuus, see puudutab siis ettepaneku tegemist, mis tooks kaasa ka erinevate vahendite kasutusele võtmise äh, uus leping annab initsiatiivi võimaluse komisjonile. meie sooviksime, et komisjon oskaks seda eh, võimalust võimalikult hästi ära kasutada. rääkides menetluslikust poolest, siis meie jaoks on väga oluline mitte erinevaid küsimusi omavahel segamini ajada, mitte erinevaid menetlusi ja vahendeid, eh, eh, mis on näiteks kantud agendasse Euroopa kakskümmend kakskümmend ja nendesse, mis on konkreetselt seotud stabiilsus ja majanduskasvu küsimustega. ja me soovime, et stabiilsus- ja arengupakt ei äh, lahjeneks teiste menetluste käigus, mis äh, oleme et, välja pakkunud. selge on see, et äh, Eurogrupp Eurogrupi tegevust tuleb pisut ratsionaliseerida, samuti meie tegevust tuleb nähtavamaks muuta. ning meie tegevust tuleb teha nähtavaks ka rahvusvahelisemates fin-, finantsorganisatsioonides. nüüd äh, eurotsooni laienemine. olen tihti öelnud, et äh, et Eurotsoon ei ole mingisugune suletud klubi, need riigid, kes ei kuulu veel Eurotsooni. kellel ei ole opt-out võimalusi olemas, neil riikidel on kõigil võimalus Eurotsooniga ühineda, kui nad on kriteeriumid täitnud. et Eurotsooni laienemist ette valmistada otsustasime detailselt äh, üle vaadata äh, olukord riikides, kes soovivad euroga ühineda. me teeme seda üsnagi peatselt, kui äh, ühinemisraportid on Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni poolt ette valmistatud liikmesriik, kes äh, täidab äh, nõudmised euroga ühinemiseks, äh, selle siis Euroopa, Eurogrupp kavatseb rääkida nii komisjoniga kui keskpangaga sellest, kas oleks jätkusuutlik selle riigi ühinemine euroga või mitte. ja kui me vaatame meediat, siis tekitab äh, elavat arutelu Kreeka eelarve olukord. tahaksin meenutada, et me peaks üritama siiski, äh, üritama ennast kontrollida. ei ole vaja, vaja väga pikalt rääkida Kreeka olukorrast, te olete ju spetsialistid Kreeka olukord on seotud põhiliselt eh, sellega, et euroga liitumisest peale ei ole Kreeka suutnud kõiki nõudmiseid täita, ei ole mõtet lahku viia eh, probleemi eh, põhjuseid ja tagajärgi. praegusel hetkel on eelkõige eelarveline puudutab riigi rahakotti ning selleks, et me saaks Kreekat aidata, oleks vaja rakendada äh, stabiilsus- ja arengupakti sätteid sellisel kujul, nagu need üle vaadati kahe tuhande viienda aasta märtsis. eurogrupp on korduvalt oma ja viimati oma veebruarikuu äh, kohtumisel kutsunud üles Kreekat, et ta võtaks kasutusele lisameetmeid, sest me leiame, et äh, Kreeka äh, valitsuse poolt vast-, kasutusele võetud meetmed ei ole äh, piisavad eesmärkide saavutamiseks. ma sooviksin öelda, et mul on sügavalt mõju avaldanud see, millist julgust on Kreeka valitsus üles näidanud oma meetmete kasutusele võtmisel. tegu on usutava poliitikaga ning äh, kui ajad oleks normaalsed, kui finantsturud toimiks normaalselt, siis äh, siis peaks Kreekat poolt tehtu täiesti, täiesti leevendama finantsturgude muret. me oleme palunud Kreekalt tegutseda, Kreeka on vabatahtlikult vastu võtnud teatud kohustused endale ja soovib äh, saavutada äh, soovib saavutada eelarve tasakaalu juba kahe tuhande kümnendal aastal, ma olen täiesti veendunud selles, et Kreeka valitsuse poolt vastu võetud otsused, mille poolt hääletas Kreeka val-, äh, parlament viiendal märtsil, aitavad Kreekal äh, eelarve tasakaalustada. ja seda, et selle aja vältel, mis Kreekale lubatud on selle tegemiseks ma võin öelda, et Kreeka on vastu võtnud ter-, terve hulga meetmeid eh, ja seda mitmes erinevas faasis ja Kreeka parlament on need meetmed vastu võttes käitunud väga respektaablilt ja täidab sellega seoses ka stabiilsuse arengupakti nõudmiseid oleme paika pannud ka väga nõudliku monitooringu süsteemi ja meie Kreeka kolleeg tuli Eurogrupi ette, selgitas meile samm-sammult erinevad meetmed, mis on kasutusele võetud Kreeka valitsuse poolt. mis näitab taaskord, et stabiilsus ja arengupakt toimib ning seda rakendatakse endiselt. Kreeka valitsus loomulikult äh, tema tegevusega to-, viib selleni, et Kreeka kodanikud peavad endal püksirihma koomale tõmbama. kuid samas on see vajalik ja see aitab Kreekal öö, äh, oma eelarveprobleemid lahendada ja see annab, suurendab ka nende öö, konkurentsivõimet eh, ja annab nende majandusele suurema kasvupotentsiaali. ma, ma ei tahaks siin hakata väga detailseks muutuma küsimuste ja vastuste ajal. ma ei hakka rääkima täpselt sellest, et millised need tehnilised detailid on, millised eh, vahendid peaks kasutusele võtma täpselt sooviksin öelda lihtsalt, et Kreeka ei jäeta maha, Kreekat ei hüljata. kui, kui Kreeka täidab omapoolselt meie poolt esitatud tingimusi. Kreeka, võttes vastu meetmed, mille ta vastu võttis, on näidanud oma kindlat soovi taas muutuda Eurotsooni usutavaks partneriks ja me kindlasti ei kavatse Kreekat kõrvale jätta, kui finantsturud ei reageeri nii, nagu see oleks mõistlik, kui ei võeta arvesse seda, mida teevad Kreeka valitsus ja Kreeka rahvas, siis eh, eurotsoonil peaks olema võimalus kasutada vahendeid, mis aitaks Kreekat raskelt olukorrast välja tulla Kreeka ei ole ainuke riik, mis see, selliste probleemidega rinda peab pistma. tegu on minevikus tehtud tõsiste vigadega. mina isiklikult usun, et, et väga hulluks asjad ikkagi ei lähe, sest minu meelest Kreeka äh, poolne programm tundub olevat mulle täiesti asjakohane ja usutav. ning see peaks kaasa tooma selle, et Kreeka enda peale võetud ülesanded täidab. kuid me peame olema valmis selleks, et meil peaks olema, võib olla vaja mingil hetkel erivahendeid selleks, et Kreekat aidata ja teha, tegemaks kõik selleks, et Eurotsooni stabiilsus äh, säiliks. Te mäletate, millised otsused võttis vaata Euroopa Ülemkogu äh, üheteistkümnendal veebruaril, kus väga selgelt äh, vajadusest Kreekat aidata, kui seda vaja peaks olema, Kreeka ei ole seda otseselt palunud, Kreeka programm on usutav ning olukord peaks keerulisemaks muutuma kui Kreekal peaks olema meie kõige abi vaja, siis äh, on Kreekat vaja, äh, siis on Kreekat vaja kuulda võtta ja abi peaks osutama sel hetkel, sel päeval, kui seda kõige rohkem vaja on. Eurogrupi osas oleme väga tehniliselt rääkinud sellest, millised äh, elemendid on seotud sellega, millised vahendid tuleks kasutusele võtma. ma ei ole sellest väga, ma sellest väga pikalt siin rääkima ei hakka, sellest on ka ministrite nõukogu juba rääkinud. oleme neile selleks andnud mandaadi. mõningad tehnilised küsimused äh, on endiselt veel kõne all ning äh, õigeks ajahetkeks peavad aitamisvahendid valmis olema. ma ei hakka detailselt rääkima, millised vahendid meil peaks kasutusel, käsutuses olema. ei ole vaja veel sel nädalal, et ülemkogu selles osas kokku lepiks, kuid meil peaks olema mingisugune vahend igatahes käeulatuses, kuid eh, mis eh, see, mida see peaks endast kujutama, see peaks tähendada seda, et oleks olema Euroopa Liidu poolne vahend, mis eh, Euro-, Eurotsooni liikmed näiteks garanteeriks Kreeka poolt võetud laenusid komisjoni loal on vähemalt kaks liikmesriigi, kes kategooriliselt keelduvad sellist vahendit kasutama nii et ma ei saa kahjuks selles suunas äh, tööd jätkata, sest äh, ma tean, et äh, kokkuvõttes ei suuda me kunagi sinna, me ei suudaks piisavalt adekvaatse kompromissini jõudma, et selleks seda kasutusele võtta me peaks äh, ilmselt siis kasutusele võtma bilateraalsed äh, Euroopa abivahendid. ei ole mõtet hakata väga detailselt sellest rääkima. näiteks äh, tagastamis, laenu tagastamisküsimustes. kas oleks vaja pöörduda ka Rahvusvahelise Valuutafondi poole. mina arvan, et ei ole mõtet seda teha. see ei ole muidugi täiesti võimatu mõelda. et meil oleks kasutusele võtta kaks bilateraalset abi vahendi võimalust Kreeka jaoks. meil on vaja midagi enamat kui lihtsalt äh, ekspertabi osutamist. ei ole sugugi võimatu, et me, me võiks selle kahekordse vahendi kasutusele võtta millest ühelt poolt tuleks siis äh, Rahvusvahelise Valuutafondi poolt ja suurem osa tuleks siis Eurogrupi kuuluvate liikmete, liikmesriikide poolt. oleks vaja, et me selle küsimusega kiiresti edasi liiguks, ma isiklikult arvan, et oleks kõige parem, kui me suudaks leida sellise vahe, lah-, lahenduse, mis äh, ei nõuaks tingimata äh, Rahvusvahelise Valuutafondi poole pöördumist, sest Eurotsoon peaks olema võimeline kõik eh, sellised probleemid ise lahendama. kuid ma muidugi ei hakka pahameelest karjuma, kui me eh, kaks võimalust ühendame. rahvusvaheline Valuutafond võiks osutada abi väisemal määral ning bilateraalselt Eurotsoon eh, siis suuremas osas osutaks abi. Need oleks väga kiirelt mõningad aspektid, mille ma sooviksin teile esitada, ma olen loomulikult valmis. valmis vastama teie küsimustele. Right, thank you very much um,. We've got uh, well suur tänu. kõvasti üle kümne inimese on soovinud kõ-, küsimusi esitada ja see nimekiri suureneb järjest. seega palun esitage oma küsimused öö, äh, kiiresti, lühidalt me paneme kella käima ja tore oleks, kui te saaksite hakkama ühe minutiga. kõigepealt Rahvapartei äh, koordinaator Jean-Paul Gauzes. tänan, proua eesistuja. suur tänu teile, härra Jun-, Juncker. ma sooviksin lihtsalt teha väikese märkuse et eh, see, mis te ütlesite, on minu meelest väga õige, kuid Euroopa kodanikud ei saa sellest kõigest mitte midagi aru. Ehm, ajalehed räägivad sellest küsimusest eh, lausekauba siin-seal ning kui tegu on eh, finantsreeglite rakendamisega, siis ministrite nõukogu võtab väga konservatiivseid otsuseid vastu, mis puudutab britte, siis, siis EFM-i raport mandaatid vaadatakse üle ja ajalehes kirjutatakse selle peale, et Euroopa taganeb. ja samuti on juttu ka spekuleerimisest. nii et mina nädalavahetustel olen enamasti maapiirkondades, mu käest küsitakse, mida see Euroopa siis õieti teeb, mul on üsnagi raske öelda, et me teeme väga suuri edusamme, mis paari-kolme aasta pärast ka vilja kannavad minu küsimus on siis järgmine. mida te kavatsete teha? E, mida teha selleks, et teie tegevus muutuks arusaadavamaks ja e, et liik-, et kõik see informatsioon, mis jõuab liikmesriikide ajakirjanduseni, ei tekitaks olu-, arvamust, et Euroopa on veel raskemas olukorras praegu, kui ta oli seda finantskriisi kõrgperioodil. Oui, euh, je suis assez d'accord avec vous pour dire que tout cela fait désordre. Ah, loomulikult olen nõus sellega, et tegu on äsja asjakohanese küsimusega eh, liikmes ja loomulikult eh, Euroopa kodanikel on üsnagi ja mm, küllaltki raske sellest kõigest aru saada. ma ei hakka teile rääkima riskifondidest, sest see ei ole täpselt minu asi. kuid seoses erinevate sündmustega äh, ECOFIN ei suutnud väga selget seisukohta vastu võtta eh, riskifondide kohta. samuti eh, oleks parem, oleks vaja paremat eh, finantsjärelevalvet, kuid praegusel hetkel ei ole me selleni veel jõudnud küll isegi kui otsused võetakse vastu maja kvalitatiivse, kvalitatiivse häälteenamusega. isegi need liikmesriigid, kes ei soovi teistega kokku leppida, on, on siiski, hoolimata neist on võimeline, oleme võimelised otsuseid langetama kui Euroopa ei suuda omavahel kokku leppida, siis on see väga kahetsusväärne, mis puudutab Kreekat ja Eurogruppi. Kreeka võttis vastu väga ambitsioonika programmi, väga usutava programmi. ta peab sellega veenma ka äh, finantsturgusid. ja kui finantsturud ei äh, võta Kreeka tõsiselt, siis me peame olema valmis Kreekat aitama. me ei saa kindlasti praegu otsustada, kuidas me saame aidata, kuid eh, kui vaja peaks olema, siis peab võimalus aidata olemas olema. Kreeka peab loomulikult kasutusele võtma omapoolsed vahendid selleks, et olukorrast välja rabeleda, kuid Euroopa solidaarsust ei tohiks siiski eh, tagaplaanile jääda. ma arvan, et selles osas on asi kodanikele selge. Kreeka peab tegutsema, laseme neil tegutseda. ma ei tea, kas see, see, see, kus, kus teie ma ei tea, kas seal, kus te oma nädalavahetused veedate, et ollakse teadlikud sellest, mis vahendid või meetmed me kasutusele võtame, kuid ma loodan, et igatahes nad, te suudate neile olukorra selgeks teha uh,. mis Võumann, Üde? Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Präsident. Uudo Polman, suur tänu, mul on kolm väga kiiret küsimust ja loodan, et mul on võimalik need ka ühe minuti jooksul esitada. Te räägite siin praegu mehhanismist. Euroopa Liidul on oma mehhanism, nimelt artiklis sada viiskümmend kolm on see kirja pandud, aga seda ei ole võimalik kasutada, sellepärast et seal räägitakse europiirkonnast väljas olevatest riikidest, aga meil on üks majanduslik tõlgendus sellele, nimelt, et kõik Euroopa Liidul on võimalik anda laene või tagada laene, kui kõik liikmesriigid sellega nõus on. ma ei tea, kas siin te lähtute saja kahekümne teisest või saja kolmekümne kuuendast artiklist, kuid ma ei tea, kas äh, see mehhanism siis tõesti on mõistlik, mulle tundus siiamaani, et see mõis-, on mõistlik lahendus, sellepärast et see on soodne. teine küsimus räägitakse eurorühmast väljaviskamisest. siiamaani arvasin ma alati, et uued liikmesriigid peavad euro kasutusele võtma ja et see on tegelikult osa ühenduse õigustikust, et me rõhume euro kasutuselevõtule. kas nüüd majanduslikult on see mõistlik ja kas üleüldse on võimalik ka juriidiliselt rääkida eurotsoonist väljaviskamisest? ja kolmandaks räägitakse, et äh, eelarved peavad olema tasakaalus, et meil peaksid olema paremad järelevalvemeetmed, seda ka ex-ante. me peaksime hoolitsema selle eest, et liikmesriigid tõesti peavad kinni oma eesmärkidest ja milleks on siis majanduskasv. ärgem unustagem ära seda poolt. kolleeg Pulman ma rääkisin siin meetmest äh, mille puhul on näha, et see meeldib teile, aga mitte kõik eurorühma liigid ei toeta seda. ja ma ei näe küll praegu, et seda meedet hakatakse muutma. ja seepärast ma leian, et me ei peaks mitte sellest rääkima enam, vaid me peaksime lihtsalt toonitama, et meil peab olema meede, mis toimib ja see meede peab olema välja töötatud selleks päevaks, mil on vaja seda kasutada jah, otse loomulikult võime me mõelda ka teiste meetmete peale ja mis puudutab äh, juriidilist äh, pinda, siis artikkel sada kakskümmend kaks küll kõne alla ei tule, sellepärast et meil ei ole siin mingit looduskatastroofi või kolmandat riiki. ärgem unustagem, et riigi, et kriisi oleme ise põhjustanud, nii et äh, siin ei ole vaja seda särata ja seepärast sada kakskümmend kaks artikkel küll kohe kindlasti kõne alla ei tule, nii et meil on vaja mitmepoolset, kahepoolset Euroopa tasandil vabatahtlikku abi. ja mis puudutab Kreehat, siis nõupidamisi peeti ja rong sõidab õiges suunas ning ma olen veendunud, et ka finants- turgusid on võimalik veenda Kreeka päästmisprogrammi osas. nüüd see ettepanek, et äh, mõne euroga liitunud riigi võiks eurorühmast välja visata. kolleeg Schäuble, Saksamaa rahandusminister, on teinud sarnase ettepaneku, nimelt tema tegi ettepaneku luua Euroopa Valuutaliit. ja ma olen veendunud, et see ettepanek Äh, vajab tõesti tõsist kaalumist. Kreeka juhtum näitab, et meil ei ole mõistlikku tõhusat meedet äh, selleks, et võidelda taolise kriisi vastu ja leida adekvaatseid meetmeid. Euroopa Valuutafond aga ei aitaks meil näiteks Kreeka osas vettpidavat lahendust leida, sellepärast et Kreeka küsimus tuleb lahendada kohe ja praegu. seepärast Euroopa Valuutafond ettepanekuna on tegelikult ettepanek, mille üle võiks mõelda keskpikas perspektiivis. ma olen veendunud, et selline meede võiks toimida, aga ma ei tea, kas selline keskpikaajaline meede annaks meile võimaluse mõne eh, riigi eurorühmast välja visata, ma olen otse loomulikult eh, valmis sellest rääkima, aga minu praegune mitte teadmiste pagas, vaid veendumuste pagas ütleb, et et see ei ole võimalik ja ma arvan, et kui me tõesti näeme ette võimaluse kellegi välja visata, siis me võime paralleelselt ka ette nägema võimaluse vabatahtlikult eurorühmast välja astuda. kui me tõesti liigume nende lahenduste suunas, kus kedagi on võimalik eurorühmast kas välja visata või kellelgi on võimalik sealt välja astuda, siis oleme kohe kindlasti olukorras, kus ähm, finantsturud hakkavad meid kasutama mängupallina. meie ei, ei saa siis kindlasti enam mitte midagi öelda, me oleme lihtsalt palliks teiste finantsturu osapoolte käsus. sellepärast ma ei plaksutaks kohe praegu sellele ettepanekule ja tehniliselt vaadates on minu arvates selle ettepaneku rakendamine äh, väga raske, sellepärast et äh, otsusest puudutatud äh, riik võib lõpetada rusudes. ma juba ütlesin eelnevalt, et järelevalve just eelarve puudujäägi eelarve osas peame me rohkem liikuma ex-ante järelevalve suunas me ei tohi mitte kedagi hätta jätta võtta ja ma arvan, et eks ante oleks väga hea lahendus uh,. Thank you very much, Sylvie Goulard. Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe pas mes week-ends dans la même région que Monsieur Gauzès. tänan, mina ei veeda küll oma nädalavahetusel, kus härra Gauzès, kuid ma olen enam-vähem nõus sellega, mis ta teile ütles, sest Euroopa tavakodanikud ei saa enam mitte millestki aru, sest äh, Te, ma olen väga tänulik, et te rääkisite sellest, et me kindlasti Kreekat ei hülga e, ja rääkisite sellest ka, kui palju on ära juba tehtud, kuid samas on igasuguseid kuulujutte, räägitakse sellest, et on liikmesriigiga ta võidakse välja arvata Eurotsoonist ja kodanikud on segaduses. ning äh, äh, tahaksin öelda, et äh, kui me oleks vaadanud arvamusküsitlusi üheksakümnendate aastate alguses, siis meil ei oleks ühist raha. E, tegu on kogu Euroopa e, projektiga, mis praegusel hetkel mängus on. ma mõtlesin, et kas me ei võiks kasutada või kasutades ära Lissaboni lepet, e, kuidas me saaksime näidata kodanikele, et me soovime koos jätkata ja see soov on suurem kui raskused, mis meie ees seisavad ja Kreeka osas me e, jääme lootusrikasteks, kuid e, sest äh, ma ei, ma ei tea, kas ma, kas ma peaks teiega rääkima nüüd saksa või prantsuse keeles? <laughs> no ma ei tea, millises keeles ma rääkima peaksin, millest te aru saaksite? ja, ja. Ich hab immer behauptet, Luksemburg ma olen alati öelnud, et äh, luksemburgi keel Lütseburgis on tõesti maailmakeel, aga tundub, et ainult luksemburglased saavad minust aru. nii et räägiksin siis mõnda teist keelt. Ah, ma olen muidugi nõus sellega, et me, kõik need, keda me esindame, ei saa aru kõikidest neist nüanssidest, mis puudutavad näiteks Kreeka küsimust. sooviksin, et Kreeka peaks oma kohustused täitma ja et nende vastutus võetud meetmed on piisavad, usaldusväärsed. eurotsooni reaktsioon peab olema solidaarne meil ei ole vaja järgmise viie minuti jooksul mingisuguseid erimeetmeid kasutusele võtta, sest Kreeka tegutseb. ja Kreekat ei ähvarda otseselt pankurid praegusel hetkel. meil peavad olema lihtsalt võimaluseks äh, kasutada erimeetmeid juhuks, kui asi väga kriitiliseks läheb. ja mis puudutab Eurotsooni välisesindust, siis äh, ma olen äh, tihtipeale kõik need erinevad arutelu aspektid teie ette juba toonud. me peame paremini läbi mõtlema oma välisesindatuse ja ma lähtun põhimõttest, et komisjon kasutab võimalikult hästi ära Lissaboni leppe poolt vastutatava, pakutavaid võimalusi ja seda ka selleks, et meie tegevust äh, väljaspool Euroopa Liidu võimalikult äh, adekvaatselt eh, esindada, sest me oleme muidu väga mitmepalgelised. okei okay,, thank you um,, I ve got suur tänu. neliteist eh, sõnasoovijat on mul nimekirjas veel. niisiis, Sven Kiigold roheliste koordinaatorina kõigepealt. rohkem koordinaatoreid praegu pole märku andnud ja pärast seda äh, panen ma äh, küsimuse esitajad äh, gruppidesse. aga kõik, kõigepealt Sven. ja, härra Juncker, ich habe meinem Wochenende oder die Tage jah, härra Juncker, enne nädalavahetust ma ei olnud mitte Prantsusmaa maapiirkondades, vaid hoopis Ateenas. ja ma käisin seal mitmel üritusel, rääkisin paljude inimestega ja ma tulin väga mures tagasi, ma olen rohkem mures kui enne sinna sõita Te ütlesite, et äh, konsolideerimisprogramm on teel ja et äh, see majanduse päästmise kava on päris mõistlik ja korralik, aga kreeklased ei näe seda asja nii. miks? sellepärast, et äh, minu arvates need, kes viimased kümme, kakskümmend aastat teenisid väga palju, ei teeninud seda legitiimselt. tegemist oli altkäemaksuga, sotsiaaltoetusi nad ei maksnud, nii et ka nüüd, kui hakatakse majandust päästma, siis on nemad jälle need inimesed, kes ei pea mitte midagi tegema. nii et see majanduse päästmise programm ei vasta Lissaboni lepingus paika pandud tingimustele. ja tegemist on ka majandusliku probleemiga Te viitasite väga õigesti sellele, et kui ühel riigil on vaja teha suunapöördeid selleks, et uuesti konkurentsivõimeliseks muuta ja eelarve tasakaalu saada, siis peab olema tegemist äh, mõistliku tasakaalus programmiga, aga seda see ju ei ole ja seepärast ma palun, et te ütleksite oma arvamuse selle kohta, Kreeka majanduse päästmise kohta. ja kuidas te kavatsete ka eurorühma arutelude äh, käigus hoolitseda selle eest, et äh, majanduse päästmise programmis osaleksid ka need, kes eelnevalt äh, altkäemaksu ja maksudest kõrvalehoidmise abil äh, kokku ajasid, nii et kuidas teil on võimalik siiski seda Kreekat päästa? see ei ole minu ülesanne. minu ülesanne ei ole vaadata seda, kas ähm, sisemised jaotused äh, ohvrite hulgas on äh, ausad. ma võin teile öelda, mis on minu arvamus. minu arvates Kreeka plaanid on tõhusad mitmes mõttes, sest äh, ei tõsteta mitte ainult käibemaksumäära, see oli ju tegelikult äh, asi, millele me pöörasime Kreeka sõprade tähelepanu, me ütlesime, et neil on pigem vaja teha struktuurireforme, me ütlesime sellele, et nad peavad tagama maksude võrdsuse, see tähendab seda, et kõik maksaksid makse ja kõik kannaksid äh, Kreeka katastroofi tagajärgede eest vastutust. ehk et kõik peaksid osalema majanduse taastamises ma olen rääkinud oma Kreeka kolleegidega mitmetel erinevatel tasanditel ja Kreeka valitsuse eesmärgiks on parandada maksude kogumise efektiivsust. sest nad on aru saanud, et äh, väga palju maksuraha voolab riigist kõrvale. ja kreeklased hakkavad nüüd vaikselt aru saama sellest, et äh, laiadel õlgadel on võimalik palju rohkem kanda kui kitsadel õlgadel. teised riigid on sellest palju varem aru saanud. me teame, et Kreeka maksusüsteemis on suuri lünki, väga raskeid äh, probleemid on maksude kogumise süsteemiga ja Kreeka on lubanud siin midagi ette võtta. Right, thank you very much um,. I... suur tänu nüüd neli kõnelejat koos. härra Šuntis kõigepealt kuue nimel, siis Astrid Lulling, Salafra-, härra Salafrakos ja Sofi Infeld. ja siis härra Junker vastusteks. suur tänu, proua esimees, härra Junker ma räägin kreeka keelt, härra Juncker. härra Juncker, te olete nüüd väga palju rääkinud Kreekast ja te teate väga hästi, et äh, suur puudujääk, äh, suured võlad on probleemiks ka teistes liikmesriikides kas te olete mõelnud selle peale, et äkki majanduse ja stabiilsuspakt on probleemiks, et äkki on meil hoopis struktuuriga probleeme, mitte Kreekaga? siis te rääkisite igasugustest abimeetmetest, äh, abist Kreekale. kas te olete või siis ka härra Trichet või keegi teine näinud ka seda, et te annate väga vastuolulisi selgitusi ja seetõttu üha rohkem ja rohkem spekuleeritakse ning meetmed, äh, mida Kreeka on vastu võtnud, neid nende spekulatsioonide pärast just ju rünnatakse nüüd. ning viimaseks, mis puudutab äh, seda võimalust, et eurorühma riigid pöörduvad äh, Maailma Valuutafondi poole, IMF-i poole kuid äh, IMF-i esindajad äh, ju valvavad praegu ka Kreeka uute meetmete järele, nii et mingi koostöö juba on olemas. Astrid, palun. proua Lülling, palun. suur tänu, proua esimees. ma tänan härra Junckerit tema selgituste eest. Need olid väga muljetavaldavad. mina pean ka väljendama siin oma imetlust äh, Kreeka plaanide ees, sest äh, elavdamisplaan, et ma tean tervet rida riike, mis peaksid samasugust julgust üles näitama selleks, et oma eelarve lõpuks tasakaalu saada. härra Juncker, ma imetlen ka teie usaldust selle vastu, et Kreeka ka tõesti need meetmed ellu viib. mul oleks aga küsimus meetme enda kohta. Te ütlesite, et Kreekat ei jäeta hätta. aga Te ütlesite ka, et te ei, et liikmesriigid ei taga laene. Te ütlesite, et ähm, tuleb mõelda meetme üle, mille puhul hakatakse ette nägema kahepoolseid abisid. mis vahe siis nüüd sellel on, kui Saksamaa ei taha näiteks äh, sellises tagatissüsteemis osaleda mõne teise liikmesriigi jaoks kas äh, Saksamaa peaks siis äkki kahepoolset abi osutama hakkama? nii et ma ei saa praegu aru, kuidas te kavatsete seda kõike korraldada. selles mõttes, et milline riik osaleb ja milline mitte. siis te rääkisite ka ebakõladest. ja sellest, et meil oleks seal vaja midagi ette võtta. selle paljuhäälsuse puhul Prantsuse minister Lagarde ütles oma arvamuse ja ütles, et ja ta kritiseeris Saksamaa majanduspoliitikat ning ta ütles, et äh, seda mudelit peaksid kasutama ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid ning Saksamaal on jäänud sellepärast äh, mulje, et tegemist tegemist on olukorraga, kus klassi kõige laisem õpilane kritiseerib kõige tublimat. ärgem unustagem, et Saksamaa lõikab kasu teistest riikidest tulenevast ostujõust. ja nüüd me üritame selgeks teha, et need asjad enam edasi kesta ei saa mulle tundub, et äh, proua Lagarde ei tohiks seda kriitikat mõeldes eriti praegusele Prantsusmaa olukorrale. Thank you and now Nicolas Salvakos. suur tänu ja härra Salvakos. Θέλω να θέσω ένα προβληματισμό και σε εσάς. jah, suur tänu, mina tahaksin teha ühe märkuse, mis on suunatud nii teile kui ka kolleegidele, et nad natukene järel mõtleksid. ma mõtlen, et kui nüüd üks, ühel USA osariikidest oleks probleeme, siis kuidas need probleemid lahendatakse? kas see tähendaks seda, et äh, see osariik, millel on probleemid, peaks välja astuma USA-st? mulle tundub, et tegemist ei ole üldse küsimusega, kus Saksamaa oleks Prantsusmaa vastu, ei, tegemist on küsimusega, mis puudutab kõike. kas Euroopa Liit hoiab ühte, kas tegemist on juriidilise isikuga, mis kavatseb Kreeka probleemid lahendada? ärgem unustagem, et Kreeka panustab äh, Euroopa rahvamajandusse suisa kaks protsenti, nii et äh, ma nüüd ei saa aru, kuidas te puhute meie probleeme suuremaks, kui nad tegelikult on mõelgem näiteks ka dollariga on probleeme olnud, dollar on nõrk ja vastupidiselt äh, äh, ja nüüd üritatakse torra, dollariga paralleelselt sisse viia ka võimalikult äh, nõrka eurot ja peale selle üritatakse läbi viia veel ka sellist äh, kriisitesti, nägemaks, kui stabiilne on euro ja kui stabiilsed on põhimõtted, nagu näiteks sotsiaalne ühtlustunne ja kokkuhoidmine. mina tahaksin teile küsi-, teie käest küsida järgmise küsimuse. milliseid meetmeid teie eurorühma juhina nüüd äh, soovitakse koos Euroopa Keskpangaga selleks, et euro äh, stabiilsust tagada? see on minu jaoks kõige tähtsam ja juba septembrikuust räägitakse siin sellest olukorrast ja kui me vaatame, kus me praegu oleme ja vaatame euro ja dollari seisu finantsturgudel ja ka Hiina valuuta tur-, äh, seisu, siis asjad ei ole hästi. ja kas nüüd teine küsimus, äh, Euroopas ei ole veel aru saadud, et äh, euro nõrkus toob kõigile suuri probleeme kaasa. Sophie Intveld. Yes, thank you, chair um,. I very much welcome the uh,, the suur tänu. ma tervitan vägagi härra Junckeri avaldust selle kohta, et meil on tarvis toetada Kreekat. ma jagan vägagi ka teie vaateid äh, uh, äh, uh, IMF-i mittesekkumise osas ja selles osas, et tuleks toetada Euroopa lahendust Kreeka abistamiseks. aga erinevalt mõningatest eelkõnelejatest öö, äh, öö, äh, ei, ei pea mina Kreekat siin ainult ohvriks, aga Kreekal endal on kohustuse öö, äh, kodus kord majja lüüa ja võib-olla on, on seal isegi mingisuguseid äh, kriminaalkuritegusid sooritatud, mis tuleb nüüd äh, päevavalgele tuua. teisalt, see Kreeka küsimus ei tohiks äh, meid, meil suurt pilti varjutada. Kreeka on ju ainult sümptom. haigus ise on süsteem, süsteemi nõrkus. me ei ole suut-, meil on küll reeglid, aga me ei ole suutnud neid ellu rakendada väikeses riigis jah, on suhteliselt kerge riigi eelarvepoliitikat korda seada, aga suuremates riikides, kus on korduvalt probleeme, on asi keerulisem. mõningad riigid tõesti korduvalt on eiranud stabiilsus- ja kasvupakti. võib-olla tuleks seda kasvupakti tugevdada, et reeglid oleks siduvad ja siis võib-olla peaks ka komisjonil olema teatud juhtumitel isegi ex-ante võimalus sekkuda riigi eelarvestamisesse. imelik on ju see, et, et me IMF-i puhul äh, kontrolli riiklike eelarvete üle aktsepteerime, aga mitte Euroopa Keskpanga või Euroopa Komisjoni puhul. ja lõpetuseks Äh, võimalik äh, pomm euro all, äh, mis, mis on seotud pensionisüsteemide reformiga, Kreeka puhul pole seda eriti palju mainitud, aga seda tuleks teha, suur tänu. härra Juncker. Oui, madame la présidente, enfin, euh, nos collègues euh, donnent toujours la... meie kolleegid, tundub, et nad esitavad ühe küsimuse, tegelikult nad esitavad korraga umbes kolmkümmend. nii et kokku on esitatud siin kakskümmend küsimust ma üritan neile vastata nii, nagu oleks esitatud neli küsimust. Äh, üks kolleeg äh, rääkis veel siin konkurentsimoonutustest. tuli nende juurde tagasi, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, mida me juba eelnevalt ütlesime, me tegeleme väga intensiivselt konkurentsimoonutuste küsimustega. ja kõikide probleemidega, mis tulenevad konkurentsimoonutustest. eurorühma eesmärgiks on konkurentsimoonutustega väga-väga tõsiselt tegutse, tegeleda ja me kavatseme seda teha ning äh, üksikjuhtumitel võib see endaga kaasa tuua selle, et me teeme teatud riikidele, riikidele äh, spetsiifilisi nõuandeid nii et me oleme neid nõuandeid teinud, aga me ei ole neid avaldanud. Need valitsused, mis soovivad, et nende riikidele tehtud ettepanekuid ka äh, avalikustataks, võivad neid teha, näiteks Luksemburg kavatseb seda teha, teised riigid äh, soovivad äh, seda mitte teha, kuigi mina arvan, et nad võiksid seda teha. aga see kõik on majanduspoliitika koordineerimise küsimus. nüüd IMF selleks, et asjad oleks selged, mina olen öelnud, et ma ei ole IMF-i pöördumise lahenduse poolt Kreeka puhul. ma leian, et eurorühm peab selle probleemiga ise hakkama saama. ka USA puhul on sama, kui Californial on äh, finantseerimisprobleem, rahastamisprobleem, siis ta ei pöördu mitte IMF-i poole, vaid USA valitsuse poole. nii et mina olen sajaprotsendiliselt selle vastu, et ainult äh, Maailma Valuutafond peaks selle küsimusega, Kreeka küsimusega tegelema ja sellele lahenduse leidma. mulle meeldiks rohkem, kui eurorühm saaks ise sellega hakkama ja üksi ma ei saa muidugi eitada, et on tõesti põhjuseid, miks peaks Maailma Valuutafondi rohkem lahenduse leidmisse kaasama, aga seda tuleks teha Euroopa reeglite järgi. selleks, et me ei saaks välistada seda, et keegi osapooltest välja jäetakse, me peame hoolitsema selle eest, IMF ja Euroopa liikmesriigid teeksid äh, koostööd aga mulle meeldiks, kui see toimub siiski eurorühma raamistikus koos äh, IMF-i abiga, mitte nii, et IMF teeb lahenduse ja eurorühm siis lihtsalt äh, soostub sellega, aga eks järgnevate päevade, äh, eks järgmised päevad näitavad seda siis. proua Lülling. küsisite mitu küsimust, ma vastan teile, et mina välistan garanteeritud Euroopa laenude eh, kasutamist, Euroopa, et Euroopa riigid garanteeriks laenude kasutamist, sest Euroopa liikmesriikidel peaks olema kasuta-, võimalik kasutada Euroopa Liidu poolt pakutavaid vahendeid ma arvan, et minu kehakeel on piisav selleks, et saaks selleks, et te näeks, millised on minu salasemad mõtted selles küsimuses. me peaksime jõudma valitsustevahelise kokkuleppeni, mis äh, aitaks Kreeka võlaküsimused bilateraalselt lahendada. see on ainukene vahend, mis meil alles jääb ja ma toetan seda, selle vahendi kasutusele võtmist, ma tahaksin siiski täpsustada, et ma ei, arvan, et meil ei ole seda vaja kasutada. üheksa kõnelejat veel, oh jumal küll. teeme, lepime kokku. iga kõneleja esitab ühe ja mitte kolm küsimust. minu jaoks oleks niimoodi lihtsam vastata, te rääkisite proua Lagarde'i hiljutist kõnet. see ei ole seotud Kreeka küsimustega, see sõnavõtt oli seotud ühe teise problemaatikaga, millega me parasel tegeleme Eurotsoonis. see puudutab äh, tasakaalu puudumist Eurotsoonis. tegu ei ole praegu väga kiireloomulise küsimusega esiteks sellepärast, et teiseks, esiteks on vaja Kreeka küsimust lahendada, teiseks eh, see tasakaalu puudus, mis on seotud sellega, et Saksamaa ekspordib väga palju. see ei ole esimene eh, esimene tasa, see ei ole ainus aspekt, mis on tasakaalust väljas Euroopa Liidus, meil on teisigi selliseid aspekte, mis on tunduvalt ohtlikumad, kui nad oleks kõik need liikmesriigid, et kellel on eh, kroonilisi struktuurseid eh, puudujääke, et nad leiaks lahendused oma küsimustele enne seda, kui me Saksamaa küsimuse kallale asume. lisaks sellele Eh, on Saksamaa probleem siiski tõsine probleem ja me peaksime kahtlemata sellega tegelema. jaa. ma olen nõus sellega, et teised suuremad riigid on rikkunud stabiilsuse arengupakti ja selles osas ei ole neile midagi öeldud. ja tagajärjed pole samuti väga traagilised olnud kuid me siiski jälgisime seda, millised tagajärjed võiksid olla drastilised eelarve kokkuhoiumeetmed eh, majandusnäitajatel erinevates liikmesriikides. jah, kahtlemata pensioniküsimused on kiireloomulised, need tuleks lahendada kiiresti. meie, meie vanaduspensioni finantseerimine on tõsine küsimus ja see tähendab seda, et lähiaastatel tuleb paljud rasked otsused vastu võtta. ja seda ka sellepärast, et riigid pole kasutusele võtnud efektiivsemaid finantseerimissüsteeme. tegu on tõsise probleemiga ja see tähendab seda, et finantsturud ja teised võivad otsustada, et äh, nad võivad olla või mitte rahul meie poolt valitud finantspoliitikaga. me peame suutma veenda kogu maailma, et me oleme võimelised finants- ja pensionisüsteemi finantseerima ja mina leian, et me peaksime olema vastutustundlikud ka eri põlvkondade vahel. Right, we've now got a big problem, we have no meil on nüüd väga suur probleem, meil on üheksa kõnelejat, teil on ainult nelikümmend viis sekundit kõneaega ja ma katkestan teie eh, sõnavõtud, sest muidu te vastuseid ei saa ja kell kakskümmend viis minutit neli läbi annan sõna Junckerile, nii, ma loen nüüd ette. Roddy Kratzer, Robert Goebbels, Philippe Lambert, Annie Podimata, Pavanche Beres, Marian Tyson and Ramon Tremosa. So forty five seconds, Wolf. Wolf, nelikümmend viis sekundit. president, eh, mir scheint die härra president, minu arvates kriis näitas meile ühte, me peame siseturgu täiustama, eriti nendes valdkondades, kus seda veel pole tehtud. selleks, et hoolitseda selle eest, et majandus, rahandus ja Euroopa tööturg oleks, majandus- ja rahanduspoliitika ja Euroopa tööturg oleks omavahel seotud. meil on vaja rohkem Euroopat, praegu tundub aga liikmesriigid soovivad vähem Euroopat, kuidas te kavatsete selle dilemma lahendada? suur tänu, härra proua Strati. Tähti. Radi. Merci, madame president. tänan. Kreeka kriis sunnib meid äh, koordineerima oma majanduspoliitikat. möödunud nädalal kogunesid kokku Eurotsooni rahandusministrid ja mm, seda selleks, et välja töötada võimalused, kuidas Kreekat toetada me oleme koos heas kui halvas. praegusel hetkel me peame olema endiselt nõudlikud Kreeka suhtes. Te ütlesite, et kahepoolne abi Eurotsooni poolt on oluline ja eurogrupi kohtumisel, kas te ütleksite, millised otsused peaks vastu võtma eh, liikmesriigid, kas teil on mingi ajakava? I m sorry, you ve had ma just lõpetasin. ja mida te arvate proua Merkeli reaktsioonile Eurogrupist välja arvamise kohta? we, we just cannot vabandust, me ei saa niimoodi edasi minna, kus esitatakse nii palju küsimusi korraga. järgmine inimene, kes esitab mitu küsimust korraga, see katkestatakse. järgmisena proua Kratsa. jah, härra president, mina tuleksin Kreeka juurde. üks minister ütles väga selgelt, et raha ei paluta, majanduslikku abi rahalises mõttes ei paluta, vaid Kreeka soovib, et antaks välja, antakse selge sõnum, et turgudel intressid langeksid. Kreekal on vaja laene ja seda otsekohe. praegusel hetkel meetmed ei ole eriti suutnud turgusid veenda. Kreeka olukord, Kreeka programm ja ühenduse toetus, mis te arvate, kuidas see abi peaks välja nägema selleks, et äh, turgu, turud oleksid piisavad, ehk mida siis on võimalik teha ja milliseid meetmeid tuleb vastu võtta selleks, et need oleksid piisavad? suur tänu ja Robert! Ähm, monétaire, les différentes entités qui la composent euh, ont des relations nécessaires. asümmeetrilised suhted on osa meie igapäevast. on liikmesriike, kes äh, toimivad paremini kui teised. Te rääkisite muide siin Californiast. Need California äh, võlg on märkimisväärselt suurem näiteks kui Kreeka oma absoluutarvudes. kuid neid finantseerivad hiinlased. kuid äh, Euroopa hiinlased on sakslased me oleme Rahandusliidus, kus ei ole majandusjuhtimist ega toimivat eelarvet, oleks vaja vähemalt siseturgu ehm, ehm, selleks, et eh, meie väärtpabereid kindlustada. Euh, euh, mul on väga lihtne küsimus. me peame loomulikult liikmesriikide eelarveküsimused lahendama. jätkusuutlike, peame jõudma jätkusuutlike eh, eelarveteni. kuidas teha seda nii, et me eh, kuidas me eh, peame, kuidas teha nii, et me saaks maksusüsteemi ühtlustada? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ suur tänu, proua esimees, härra president, suur tänu Te andsite väga selgeid vastuseid, eriti mis puudutab äh, Euroopa toetusmeetmeid Kreekale. Te ütlesite, et jah, kui vaja, siis küll. nüüd ma tahaksin teada, et kui tõesti on väga vaja, kui, kui tõesti on väga Euroopa vaja, Euroopa Ülemkogu ju ütles äh, veebruaris, et et äh, midagi antakse, viiendal märtsil pöörduti Merkeli poole, tema aga ütles ei, ja siis sai selgeks, et tegelikult mitte mingeid äh, võimalusi ei ole, eriti intresside vähendamiseks, nii et kui nüüd äh, ülehomme Euroopa Ülemkogu otsusele ei jõua, siis tuleb Kreekal leida lahendusi väljaspoolt Euroopat selleks, et saada soodsa intressiga krediite, kuid kuidas see mõjutab Eurotsooni? ja Ruanš Peres, palun. tänan üks tähelepanek, ma olen üsnagi rabatud sellest, et viimane ECOFIN-i kohtumine nõudis mittekonventsionaalsete meetmete tagasivõtmist tööturu reformimisel ja seda isegi mitte tööhõiveministritega konsulteerides, mis puudutab Kreekat, siis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrit me teadsime, et asi võib niimoodi minna. ma arvan, et äh, sel hetkel oleks võinud kasutada artiklit sada kakskümmend kaks, kõik oleks, oleks olnud palju rahulikumad ja me oleks olnud võimalik selles, et Kreeka olukorda lahendada. praegusel hetkel rääg-, tullakse tagasi stabiilsuse arengupakti juurde ja nõutakse aina rohkem repressiivseid vahendeid. peame nõudma suuremat konkurentsivõimet, meil ei ole vaja mitte rohkem repressioon, repressioone, vaid suuremat koostööd. Vemo Thank you, madam chair. Last week Mr Jose suur tänu. eelmisel nädalal teatas eh, eh, Hispaania eh, keskpank, et nelisada viiskümmend miljonit eurot on võlgu Hispaania kinnisvarasektor, see on nelikümmend viis protsenti Hispaania SKT-st. ning eelmisel nädalal ütles ka Hispaania kommertskoja esimees, et äh, kolmkümmend protsenti nendest summast, summadest äh, on lõplikult kadunud. kas Hispaaniast võib saada järgmine probleem euro jaoks um,? We'll, we'll hold... härra Juncker, me ootame härra Trichet veel, hoiame härra Trichet veel natukene aega väljas, et teil on aega vastamiseks. But let him enter. aga las ta tuleb sisse Je, je ne répondrai pas, madame la présidente. ma ei suuda vastata kõikidele küsimustele, sest mõningate küsimuste osas olen ma juba vastanud äh, täielikult või osaliselt. nii et ma ei hakka tulla tagasi selle, tulema tagasi selle juurde, millest ma olen juba rääkinud, ma sooviksin lihtsalt öelda Kreeka kohta, et oma mõtteid kokku võtta, sest äh, väga paljud küsimused äh, tegelesid aspektidega, millest ma juba rääkisin, nii et kõigepealt Kreeka peab eelarve konsolideerimisprogrammi äh, rakendama. see tähendab ka seda, et riigieelarve tuleb korda saada. ja Kreeka valitsus on võtnud vastu täiesti äh, adekvaatsed meetmed, mis näitavad seda, et Kreeka eelarve võib lähema aja jooksul korda saada. kolmandaks, kui äh, finantsturud spekuleerivad Kreeka vastu, samas kui Kreeka on teinud kõik ära selleks, et oma olukorda parandada, peab eurotsoon valmis olema Kreekat aitama, meil peab olema selleks konkreetne vahend, mille detaile ma täna ei anna neljandaks, igasugune mõte kellegi Eurotsoonist väljaarvamise kohta on minu meelest äh, täiesti jabur. keegi pole rääkinud sellest, et Kreeka peaks Eurotsoonist välja arvatama. kõik sõnavõtud, mis võiks äh, selles suunas äh, midagi vihjata, ei rääkinud mitte Kreekast, vaid võimalikest äh, vahenditest, mida kasutusele võtta äh, tulevikus. ma arvan, et paralleelid Ameerika Ühendriikidega on osaliselt äh, õiged, osaliselt valed. Ameerika Ühendriigid on tsentraliseeritud riik, neil on keskvalitsus, Euroopa Liit ei ole tsentraliseeritud, Eurotsoon ei ole tsentraliseeritud meil ei ole kasutuses vahendeid, mis eh, on tsentraliseeritud valitsustel olemas, meil on see, meil on eh, arengupakt, mis eh, toimib väga hästi ja see asendabki seda olematut valitsust. meil on vaja Äh, mingisugust harmoneeringut äh, äh, maksuküsimustes, meil on aktsiisi ja käibemaksu osas see juba olemas ja võib-olla on vaja teha seda ka teistes maksuküsimustes, mis ei tähenda seda, et tervi, terve konkurents tuleb kõrvale jätta. mis puudutab äh, euroväärtpabereid, siis ma tegin selle asja kohase ettepaneku paar aastat tagasi, seda ettepanekut ei järgitud. mul on olnud korduvalt võimalusi seda küsimust meenutada oma vastasrääkijatele. loodetavasti kellelgi on piisavalt julgust seda kunagi teha, seni pole seda tehtud. ja praegusel hetkel oleks vaja, kui keegi soovib Euroopa Valuutafondi luua, siis mina oleks selle poolt see ei, ei tähenda seda, et me peaks lepingut hakkama parandama või muutma, sest või mingisuguseid sätteid muutma hakkama, seda debatti pole mõtet praegu pidama hakata, meil on vaja võima-, meil peab olema võimalik tegutseda, ilma et sellest tekiks mingisugune tohutu draama ei ole vaja vist öelda, et, et ei ole, ei tohi hüljata meie ühisturgu, peame adekvaatsemalt koos tegutsema ja ma olen alati öelnud, et artikkel sada kakskümmend kaheksa ei ole õiguslik alus, millele ületas ehitada meie tegevus Kreeka heaks ja ma ütleks ka proua Tatile, et ma saan aru, mis te öelda tahate, kui te ütlete, et Kreeka on esimene, kes peab vastutama selle eest, et oma riigieelarve korda saada, kuid Eurogrupp peab olema valmis Kreekat aitama, kui Kreeka neil peaks seda vaja minema. ja nagu ma ütlesin et kedagi Kreek-, eurotsoonist välja arvama ei hakata, me selleks, et kedagi välja arvata, see tähendaks seda, et me peaks välja mõtlema ka võimalused selleks, kuidas äh, riik saaks vabatahtlikult eurotsoonist välja astuda. kuidas kedagi välja arvata või kedagi vabatahtlikult välja lubada, see on hoopis teist, teist, teise valdkonda äh, äh, seada ja ma respekteerin nii tohutult Euroopa Keskpanka, et ma täpselt minuti pealt õigel ajal lõpetasin. suur tänu, et me esitasime nii palju küsimusi ühe korraga ja muutsime teie olukorra nii raskeks nüüd vaatan, et järgmine arvamuste vahetus teiega peaks toimuma neljandal oktoobril. niisiis ootame pikisilmi toda arvamuste vahetust, suur tänu! kaks-kolm minutit pausi okay, everybody, if you could uh... istuge nüüd palun kõik. väga keeruline on, kui selliseid auväärseid külalisi on kohe mitu korraga. igatahes tervitame siin Euroopa Keskpanga presidenti, me kõik ju tunneme teda väga hästi läbi regulaarse rahandusdialoogi ja arvatavasti jällegi tõstatatakse ka Kreeka küsimus meie jätkuva juurdluse raames Kreeka problemaatikasse. nagu tavaliselt, kõneleb kõigepealt härra Trichet umbes viisteist minutit, seejärel küsimuste-vastuste sessioon nagu tavaliselt meie rahandusdialoogis see käib ja kõnelejate, kõne, sõnasoovijate nimekiri on mul juba olemas. ja ma paluksin, et ei küsiks äh, väga kompleksseid ja pikki küsimusi, mis äh, võtaks ära ka aega teistelt kolleegidelt ja millele härra Trichet ei saa täielikult äh, nii lühikese aja jooksul vastata. igatahes, härra Trichet, tere tulemast, tere tulemast ja palun suur tänu, proua esimees. auväärsed äh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed. mul on väga hea meel teiega siin kohtuda esimest korda kuulamise ajal kahe tuhande kümnendal aastal. eelmine kohtumine oli detsembris kaks tuhat üheksa ja Euroopa e, e- euroala majandus on äh, järk-järgult äh, kosunud erinevates riikides ja finantsturgude arengutes aga on täheldatud probleeme, mis on tõstatanud küsimusi üldse euroala funktsioneeri-, toimimise kohta. me näeme, milliseid suuri väljakutseid tõstatab majanduskriis Euroopa rahandus- ja majanduspoliitikale. me näeme ka, mida tähendab majandus- ja rahanduspoliitika kaudu leida vastutustundlikke vastuseid praegustele probleemidele. meil tuleb tagada ühise valuuta stabiilsus, see on meie kõikide vastutada. tänan, nagu traditsioon seda nõuab, ma kõigepealt teen, annan omapoolse hinnangu <laughs> majandusele olukorrale ja vaatan ka üle kuidas tuleks hakata eemaldama mittekonventsionaalsed vahendid kriisiga võitlemiseks. samuti eh, tegelen küsimusega, mis puudutab eelarvet ning samuti ka eh, probleeme maailma tasandil. kõigepealt eh, rahanduslikud arengud ja majandusarengud. nagu öeldud, pärast detsembri meie viimast kohtumist on majandus- ja rahandustingimused mõõdukalt paranenud majandustegevust on hinnanguliselt suurenenud null koma üks protsenti, see oli, suurenemine oli siis kolmandast neljanda kvartalini eelmisel aastal, eh, mistõttu võib eh, eeldada ka mõõdukat majandustaastumist sellel aastal, mis on ka kooskõlas EKP ennustustega, prognoosidega. samuti teised prognoosid institutsioonidelt kinnitavad seda, eh, et majanduskasv peaks kahe tuhande kümnendal aastal olema umbes üks protsent ja see suureneb veel kahe tuhande üheksateist, üheteistkümnendal aastal. Äh, EKP nõukogu arvates on see prognoos üsna tasakaalustatud, aga, aga samas äh, on erinevate riikide ja piirkondade vahel suuri erinevusi. samuti on suur ebakindlus, mis puudutab hinnaarenguid, siis äh, inflatsioon Äh, ja inflatsioonisurve on viimastel kuudel olnud madal, kahe tuhande kümnendal aastal oli inflatsioon null koma üheksa protsenti. inflatsiooni prognoos on kooskõlas hinnastabiilsuse äh, ka ja see prognoos on üsna tasakaalustatud. me eeldame, et inflatsioon on lähimas perspektiivis üks protsenti umbes ja on mõõdukas ka äh, keskpikas perspektiivis, see on ka seotud nõudluse äh, aeglase kasvuga. meie rahanduslik analüüs äh, kinnitab, et äh, inflatsioonisurve lähemas perspektiivis on nõrk, see on seotud ka nõrga raha ja krediidi kasvuga. laenude kasv ettevõtetele on lähimas perspektiivis nõrk, samas aastane äh, kasvumäär majapidamistele äh, laenude puhul on positiivne ja tugevneb. Need arengud on kooskõlas ka eelmiste äh, majandustsüklite arengutega, me kavatseme krediidi arenguid väga tähelepanelikult järgnevatel kuudel jälgida. ei ole mingisugust, mingisuguseid tõendeid krediidipiirangute kohta euroalal üldiselt, kuid erinev, erinevused on endiselt riikide, sektorite ja erinevate suurusega ettevõtete vahel suuren, suuremalt määralt on ähm, äh, laenude madal kasv äh, seotud äh, kahe tuhande üheksanda aasta tõsise majanduslangusega. inflatsiooniprognoosid on vägagi seot-, vägagi kooskõlas meie sooviga hoida inflatsioon umbes kahe protsendi raames. see, seda arvesse võttes EKP nõukogu jättis intressimäärad samaks. Ehm, meie eelmise aasta intressimäärade vähendamisest eh, tulenev impulss on levinud ka turuintressimääradele ja ka kandunud üle intressimääradele, mida antakse majapidamistele ja ettevõtetele pankade poolt seda ülekandumist võib näha ka seoses meie enda ebastandardsete meetmetega. eriti tuleb siin ära mainida pankade likviidsuse tagamine läbi äh, üheaastaste tagatise vastu antud laenude, mis andsid pankadele lisa, äh, soodsatel tingimustel lisafinantse ja stabiil-, stabiliseerisid rahaturgu võttes arvesse majanduslikku ja rahanduslikku hinnangut, otsustas äh, EKP nõukogu sellel kuul teatud pikema perspektiivi äh, meetmeid äh, hakata lõpetama järk-järgult. me ei soovi siin tekitada sõltuvust, pangad peaks asuma uuesti vahendustegevusega tegelema ja neil peab olema piisavalt stiimulit selleks. aastased operatsioonid on juba lõpetatud, pooleaastased äh, Äh, operatsioonid, mis algavad järgmisel nädalal, saavad olema viimased. peale selle otsustasime me sisse tuua uuesti erinevate määradega pakkumiste, äh, pakkumised äh, kolmekuudeks operatsioonideks, seda alates aprillist. samas me kavatseme pangasüsteemile pakkuda piiramatut juurdepääsu lühematele laenudele, mille tähtaeg on näiteks nädal või üks kuu ja seda nii kaua, kui seda tarvis peaks olema, vähemalt oktoobri keskpaigani sellel aastal. see, selle läbi saab pakkuda rohkem krediiti euroala majandustele. paar sõna ka pikema perspektiivi rahanduspoliitikast. see huvitab teid, ma tean, eriti mis puudutab rahanduspoliitika ja varade hindade vahelist seost. finantskriis äh, tõi uuesti välja selle pikemaajalise arutelu äh, seostest rahanduspoliitika ja hinna, hindade, hinnamullide vahel. küsi-, peamine küsimus siin on, kas rahanduspoliitika peaks tegelema äh, hinnamullide äh, ennetamisega? lihtsat vastust siin ei ole, aga EKP rahanduspoliitika strateegia on vägagi sobilik äh, astumaks vastu ebajätku, mitte jätkusuutlike hinnaarengutega seotud väljakutsetele. meie mandaat on säilitada hinnastabiilsus keskpikas perspektiivis, sest äh, ebatüüpilised äh, finantstrendid ja hindade kõikumine võib tekitada hindade stabiilsusele pikemas perspektiivis probleeme Ähm, rahanduslike arengute ja hinnakrediidi ähm, mu-, äh, ähm, muutuste vahel on äh, tõsine seos. meil on tarvis tagada pikema perspektiivi äh, stabiilsus. meie rahanduslik analüüs, mis keskendub raha ja krediidi seirele, tegeleb just sellega see, tegemist on strateegilise raamistikuga, mis raskendab öö, äh, äh, liigse raha, krediidi või öö, äh, varade hindade kasvu. EKP-l on juba päris palju ekspertteadmisi krediidi ja rahaturu arengute analüüsi alal, mis on seotud ka hinnastabiilsusega ja seeläbi oleme me saanud äh, varasid jagada vajaminevat, vaja, seda vajajatele läbi finantskriisi. nüüd eelarvepoliitika. nagu te teate, äh, on äh, finantssektori toetamine ja e-, lõdvem eelarvepoliitika tekitanud tõsiseid, tõsise ebatasakaalu mitmetes riikides Äh, mitmed euro, euroala riigid on ületanud kolme protsendi võlamäära, äh, puudujäägi määra ja seda arvesse võttes tuleks äh, stabiilsuse kasvupakti rangelt rakendada. EKP kutsub üles valitsusi tugevdama kasvupakti reeglite rakendamist eelarve konsolideerumine peaks olema valitsustele peamiseks prioriteediks majanduse taastamisel ja defitsiidimäär peaks olema alla kolme protsendi, vastavalt siis ECOFIN-i praegustele soovitustele. stabiilsusprogrammi uue, uuem info näitab, et valitsused on liikumas õigel teel, aga on vaja ka edasisi meetmeid rakendada lähiaastatel, äh, saamaks lahti liigsest defitsiidist. mis puudutab äh, Äh, seda eelarve kohandamist, siis me tervitame just keskendumist kuludele. sest äh, riigi, avaliku sektori kulud on kriisi läbi suure, äh, kõvasti suurenenud ja kuludel põhinev kohandamine on minevikus osut-, osutunud palju tõhusamaks. valitsused saavad tugevdada riiklikku eelarveraamistikku ja tulla välja struktuursete reformidega kasv-, äh, saavutamaks potentsiaalne majanduskasv. selles mõttes ma tervitan Euroopa Komisjoni äh, kakskümmend kakskümmend äh, strateegiat ja Eurogrupi suuremat rolli mitme multilateraalse järelevalve ajal, alal. samas on oluline, et eelarve seire vastavalt kasvupaktile oleks omaette eraldi nähtus ja et äh, aluslepingut ja kasvupakti põhimõtteid austataks äh,. Sa-, selleks on aga tarvis tugevat poliitilist tahet, ma olen kindel, et äh, Euroopa eelarvepoliitikud suudavad tagada äh, avaliku sektori finantside stabiilsuse, Iiri valitsuse sammud ja hiljutised ka Kreeka valitsuse sammud on äh, sellised paljud ootavad esimesed sammud pikemas protsessis. nüüd paar sõna tasakaalu puudumisest, mis äh, olidki üheks äh, peamiseks äh, majanduskriisi tekitajaks. millest äh,, millest tulenesid ka tohutud kapitali sissevood defitsiitriikidesse äh,, see tasakaalu puudumine näitas, et ei võt-, võetud pikk, äh, võetud arvesse makroökonoomilise poliitika keskpikki äh, arenguid äh, nii puudu kui ülejäägi riikides. euroala ülemaailmse tasakaalutuse tekkimisse ei panustanud, euroala jooksev konto on olnud läbi aastate tasakaalustatud kriis on osaliselt vähendanud seda tasakaalu puudumist, aga äh, see korrektsioon on vististi pigem tsükliline. teatud struktuursed faktorid, mis selle tasakaalu puudumise põhjustasid, on endiselt veel olemas. oht, et äh, äh, see tasakaalu puudumine veelgi suureneb lähemas perspektiivis, ei ole välistatud. selleks, et seda välistada, on tarvis kohaldada, äh, muuta tõsiselt rahanduspoliitikat äh, võtmeriikides, kus on defitsiit või ülejääk. G kahekümne otsus äh, paika panna vastastikuse hindamise ja järelevalvesüsteem on tervitatav selle tõttu. samas peab see vastastikune kontroll olema läbi viidud ausalt ja tuleb tagada, et vastavad riigid ja majandused suudaksid äh, ja tahaksid ka muuta oma sisepoliitilist äh, äh, strateegiat vastavalt sellele järelevalvele. Need on ting-, eh, algtingimused selleks, Euroopa ala saab, euroala saab selles protsessis kohe osaleda. kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et makromajanduslik eba-, tasakaalu puudumine ei äh, Äh, ole ainult ülemaailmne nähtus, vaid seda võib täheldada ka euroala sees, see on endiselt suur väljakutse äh, ja selle on põhjustanud mitmed euroala riigid. on oluline, et vastavad riigid suudaksid äh, läbi viia struktuursed reformid, konsolideerida eelarvepoliitikat, paika panna hinnakonkurentsi indikaatorite seire sest need on äh, peamised põhimõtted meie rahandusliigu, liidu taga. seeläbi saab euroala tõeliselt äh, nautida makromajandusliku Euroopa majand-, rahaliidu kasu. Uh, thank you very much um,, as usual. suur tänu ning loomulikult nagu ikka, küsimused peaks kestma poolteist minutit ja vastused kolm ja pool minutit, et me saaks äh, Ehm, dialoogi võimalik kultuuri ühele poole, kõigepealt saab sõna härra Kuti ees. tänan. ma ütlen nagu härra Junckerinilegi, et meie kaas, meie kaaseurooplased ei saa enam eriti millestki aru, nad umbusaldavad eurot, nad, need usaldavad eurot, vabandust, nad usaldavad Euroopa Keskpanka, kui samas nad ei saa aru, kas me oleme solidaarsed oma ühisrahaga või eh, on, eh, toimuvad eh, konfliktid üksteise teiste vahel. ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite, kuid ma paluksin, et te, mida te arvate võimalikest abidest Kreekale ja teiseks te rääkisite mööda sellest juba mööda minnes, kas te arvate, oleks vaja tugevdada ennetavat aspekti eh, stabiilsuse arengupakti kas eh, need meetmed võib kasutusele võtta või kas nad on aga nagu juba pisut hiljaks jäädud? suur tänu teie küsimuste eest ma olen, räägin nii lühidalt kui vähegi võimalik ja ütlen teile kõigepealt seda, et Euroopa Keskpank on alati olnud eh, väga tihedalt seotud eelarvelise mõistlikkuse küsimusega. praegu on meil väga keeruline aeg, kahe tuhande neljandast kahe tuhande kaheksanda aastani väga paljud eh, riigid soovisid lahti saada stabiilsuse arengupaktist. ja te ise ütlesite, kolm suurt äh, euroriiki arvasid, et äh, tuleks nõrgestada tunduvalt äh, eh, selle pakti ulatust. meie oleme alati rangelt öelnud ei eh, eh, selles rahandus- ja majandusliidus, selles lühendus on kolm tähte, RML ja rahandus ja majandus tähendavad ka eelarvelist tasakaalukust, see tähendab nagu seda, et võrd-, et äh, kõik võrdsed osapooled kontrollivad teineteist ning see on väga oluline. praegusel hetkel me oleme, võib öelda, et me oleme alati kõige raskematel aegadel öelnud, et kui me eelarvelise tasakaalukuse kõrvale jätame, siis ootavad meid tulevikus väga keerulised ajad. nii et ma ütleks veel kord, tuleb kõik teha selleks, et stabiilsus ja arengupakt, mis ta reformib just nimelt selleks, et ennetuslikku poolt eh, parandada, mitte selleks, et sanktsioonide poolt nõrgendada. ühesõnaga, seda pakti tuleb rangelt rakendada. praeguste asjaolude puhul ma ütleks kahte. kõigepealt ma usun, et, eh, et verbaalne distsipliin on väga oluline üks äh, äh, mõistmisprobleem on see, et äh, arvamusavaldusi on väga eripalgelisi. mina eelistaksin, et institutsioonid mõtleks järele ja siis väljendaks oma seisukohti võimalikult selgelt. ning seda muide ka tehti viimasel riigi valitsusjuhtide kohtumisel, mis väljendas väga selget arvamust, mis, mida ka mõisteti väga hästi kuulajate poolt ja see puudutas siis uute otsuste langetamist, mis, mille langeta-, mille oli langetanud Kreeka valitsus praeguses raskes olukorras. ning veel üks sõna teie kolmanda küsimuse kohta, mis puudutab eh, toetustingimusi. minu arusaamine on järgmine. tuleb respekteerida järgmiseid tingimusi kõigepealt ei tule, ei tohi segamini ajada toetust e, ei või ja tingimusteta laenu, nagu seda nõuab ka e, Rahvusvaheline Valuutafond. minu meelest tingimusteta laen ei tähenda otsetoetuste avaldamist. minu meelest aetakse tihtipeale segamine otsetoetused ja tingimusteta laen. Euroopa Keskpanga jaoks on loomulikult eh, võimalik ainult eh, laenu küsimuse arutamine. teiseks on väga oluline, et rakenduks eh, arengupakt ja seda võimalikult täpselt, võimalikult rangelt Kreeka valitsus, mille otsuste kohta me oleme ise öelnud, mina ise olen öelnud, et otsused on olnud julged ja samuti Euroopa Keskpangast me oleme öelnud, et tegu on veenvate avaldustega ja sammudega ning äh, meiepoolset arvamust äh, palusid ka euroriikide valitsused. veel üks element, mis on minu meelest väga oluline. meil võimaliku eh, toetuse osutamine riikidele, kellel seda on hädakorras vaja, kellel on kiireloomulisi tõsiseid probleeme ja eh, kui tegu on olukorraga, mis eh, on tõeliselt erakorraline. see erakorraline olukord võib neida siis võimaliku lahenduse Eurotsooni kuuluvate riikide valitsuste poolt. ühesõnaga, Kreeka valitsus võib saada abi, mis on seotud rangete tingimuste täitmisega ja see tähendaks siis seda, et tegu oleks stabiilimis- stabiliseerimise elemendiga, mis puudutab kogu Eurotsooni. ma vabandan, et ma nii kiiresti rääkisin, nii palju rääkisin. ma ka ei tahaks, et saadikud vähem huvitavaid küsimusi esitavad, aga me peame olema jah, natukene distsiplineeritumad. proua Wortmann-Kool, kas ta on siin? jah. Äh, äh. suur tänu, proua esimees suur tänu ka president Trichelle selle eest, et täna siia tuli mina tahaksin veel kord tulla selle juurde, mida te juba enne rääkisite, nimelt majanduse kasvu ja stabiilsuspakti ennetav osa. Te ütlesite, et seda osa tuleks tugevdada ja et me peaksime seda ka väga rangelt rakendama, aga ajalugu on näidanud, et seda pole lihtne teha. Prantsusmaal ja ka Saksamaal oli majanduse headel aegadel mõte, et me peaksime seda pakti nõrgendama ja ka praegu, kui me vaatame Euroopa pankade järelevalvet ja seda nõrka kompromissi, mis nõukogus vastu võeti, siis on näha, et pärast kriisi väga kiiresti jälle tõstsid pead riiklikud huvid nii et mõeldes nüüd sellele kõigele, te ütlesite, et ennetavat osa tuleks paktil tugevdada, aga millele te täpselt seal viitate, mida te mõtlete, kui kaugele me peame minema? kas me peaksime minema nii kaugele, et me hakkaksime sekkuma ka konkurentsipoliitikasse, sest tegelikult on ju komisjon seal pädev? see ei sõltu liikmesriikidest. või on teil teisi ettepanekuid, kuidas te kavatsete seda ennetavat osa rakendada? Thank you very much for your uh, question. suur tänu selle küsimuse eest. ma tahaksin rõhutada, et teil on täiesti õigus selles osas, et äh, isegi riigid, kes seda tavaliselt pole teinud, palusid pakti nõrgendamist. pakt rakendus jaanuaris kaks tuhat viis ja öel-, on, riigid ütlesid, et majanduskasvu ei saa taes-, taastada ainult selle kolmeprotsendilise eelarve defitsiidi äh, põhjal, sellest numbrist ei piisa. teatud puudujääki on tarvis, äh, parandamaks tööhõivet ja äh, majanduskasvu ja sellesse numbrisse tuleb suhtuda paindlikult me mõtlesime öö, äh, öö, äh, selle üle pikemalt järele, ma arvan, et ennetava tegevuse peamine probleem on, et iga euroala riik ja ma mõtlen siin kahtekümmet seitset liikmesriiki, sest äh, stabiilsuse kasvupakk kehtib kõigi liikmesriikide kohta. ja erinevus euroalaga on ainult see, et euroalas saab rakendada ka sanktsioone aga stabiilsuse ja kasvu pakti põhimõtted kehtivad kõikidele riikidele. ja peamiseks probleemiks on vastastikune moraalne surve nendele Euroopa Liidu ja euroala liikmetele, kes ei käitu korralikult. igaüks meist saab ju euroala eraldi mõjutada läbi oma tegevuse. ning see on iga öö, äh, euroala valitsuse, er-, eriti just euroala valitsuse kohustus. mulle tundub, et moraalse surve avaldamise äh, soov on väga suur. aga loomulikult tuleks kasutada ära ka teisi meetmeid, nagu te ise mainisite, nagu näiteks subsiidiumite ülekandmine läbi tavamehhanismide Euroopas. on olemas palju erinevaid kanaleid õige sõnumi väljasaatmiseks, aga minu arvates oluliseks on suur vastutustunne ja pühendumus sellele stabiilsusele ja kõige olulisem on just vastastikune surve selle saavutamiseks. suur tänu, proua Kratsa! suur tänu, proua esimees! proua esimees, härra president, tuleksin selle juurde, mida te mainisite, nimelt et EKP eesmärgiks on sõltumatu toetus ja erakorraliste meetmete väljatöötamine tahaksin nüüd tulla Kreeka juurde. kas Euroopa Keskpank oleks nõus aktsepteerima ka Kreeka riigi võlakirju, millel on väga hea intress. kas see oleks võimeline, kas oleks võimalus toetada Kreeka majandust selle praeguses olukorras? suur tänu! we accept as collateral the Greek jah, me äh, nõustume tagatisega, tagatisena vastu võtma ka praeguse reeglite kohaselt Euroopa äh,, Kreeka valitsuse võlakirju. Eh, eh, härra president, ma mõtlesin selle all seda, et kui toetusmeetmeid vähendatakse, kas Kreeka saab siis erikohtlemise, ma ei räägi praegusest hetkest, ma tean, et te olete nõus aktsepteerimisega. aga kui need toetamismeetmed oma kehtivuse kaotavad, kas te siis olete nõus veel Kreekale pakkuma erikohtlemist, sellepärast et Kreekal on vaja toetust. toetust on vaja rohkem kui teistel riikidel, mida kriis nii palju ei muserdanud At the present moment I qualify praegusel hetkel äh, austan ma väga Kreeka valitsuse vastu võetud otsuseid ja me eeldame, et need otsused viiakse ka ellu võimalikult äh, täpselt. ma ütleksin, et nad on nii julged kui ka veenvad ja EKP-s on, valitseb ka praegu arvamus, et vaatlejad, turul osalejad ja ka ma ütleksin, kõik finantsinstitutsioonid mõistavad äh, aja möödudes, et need otsused nad on tõesti veenvad. ma olen äh, sellel arvamusel seetõttu, et meil ei saa olema mingisuguseid probleeme, äh, kui, äh, kui me lõpetame tagatise vastu äh, antud, vastu astutud eba, erakorralised meetmed. ja, ja kui see juhtub, siis ka Kreeka krediidireitingut ei vähendata. kui nii ei juhtu, siis me peame olukorra uuesti üle vaatama, aga praegusel hetkel oleme me sellel arvamusel. et järk-järgult, võttes arvesse praegu astutud samme, peaksid ja vaatlejad ja turud ka austama Kreeka valitsuse samme. Uudo Pulmel, härra president, mul on paar väga lühikest küsimust. Te rääkisite kredi-, laenude tagamisest Euroopa Liidus, eurorühmas, Euroopa Liidu liikmesriikides. otse loomulikult krediiditingimustes peegeldub ka liikmesriikide praegune majanduslik olukord, kuid me teame, et on moonutusi spekulatsioonide läbi. kas te praeguses olukorras näete osapooli või ka tooteid, mis Äh, aitavad neid moonutusi suurendada ja mida me selle vastu ette võtame. teiseks on poliitikuid, kes räägivad äh, eurorühmast riikide väljaviskamise hädavajalikkusest. nüüd sellest väljaviskamisest rääkides, kas me oleme nüüd jõudnud äh, nii-öelda a la carte Euroopa rühmani, kus lihtsalt ebasoovitavad isikud visatakse välja äh, siiamaani oli meil siiski kehtiv ühenduse õigustik, mis nägi ette, et kõik peavad euro üle võtma. ja minu kolmas küsimus. Te rääkisite tasakaalustamatusest eurorühmas ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. on riike, millel on suur ekspordi ülejääk või millel on suur tootlikkus või siis ka mõlemad, suur tootlikkus ja suur ekspordi ülejääk, mida need riigid peaksid ette võtma selleks, et võima-, majanduspoliitilises mõttes võimalikult mõistlikult käituda praegusel kriisi ajal? ja seda siis Euroopa Keskpanga nägemuse järgi, aitäh! Thank you very, very much uh,. suur-suur tänu üks küsimus puudutas siis euroala liikmelisust ja üks küsimus äh, äh, suurt produktiivsust ja väliskaubanduse ülejääki. kõigepealt, ma ei sooviks siin süüdistada turgusid, instrumente Äh, CDS-i ja, ja nii edasi. ma, ma arvan, et kedagi eraldi ei tohiks süüdistada. me peame muutma turud palju läbipaistvamaks, finantsinstitutsioonid, äh, kaasa arvatud mittepangad, äh, palju läbipaistvamaks. samuti tuleb finantsinstrumendid, kaasa arvatud derivaadid, muuta palju läbipaistvamaks seda, sellega on tegelenud äh, ka G kakskümmend ja selle äh, finantsstabiilsuse nõukogu. aga teha on meil veel kõvasti. ma kordan, me ei tohiks siin segamini ajada suurt pilti ehk finantsturgude fundamentaalne äh, reform ülemaailmsel tasemel. ja ei tohiks seda segamini ajada üksikjuhtumitega kui praegusel hetkel kõik osalised tunnustaksid äh, seda, mida Kreekas on ette võetud, võib ka näha, et turuhinnad äh, märkimisväärselt väheneksid. see on minu eeldus. aga see ei tähenda, et ma antud küsimust väga tõsiselt ei võta. nüüd euroala liikmelisus. euroala ei ole alakart me ühinesime euroalaga, et meil oleks ühine saatus. euroala sündis öö, äh, läbi väga suure konsensuse. jagame ühist saatust. meil on öö, äh, euroalas ühine saatus ma juba ütlesin, et minu arvates on absurdne, et euroalast äh, visatakse kedagi välja. see on niikuinii võimatu. see ei tule üldse arutluse alla. ei täna ega homme, sest minu arvates ei ole see äh, kooskõlas euroala olemusega. ja kui me üldse midagi siin tugevdada saame, on siis see vastutustunne mida nõutakse kõhklematult äh, ka oma äh, partneritelt, kui need käituvad ebasobivalt. mis puudutab riike, kelle konkurentsivõime on äh, hea, tood-, tootlikkus suur ja jooksev konto ülejääk, siis minu arvates neid kritiseerima ei peaks. on euroalas äh, kolm-neli riiki, mille äh, jooksuvkontod äh, on olnud ülejäägis eelmise vii-, üheteist aasta jooksul. üldiselt oli seal inflatsioon alla keskmise. inflatsioon esimese euro, kaheteistkümne aasta jooksul saab olema umbes äh, üks koma üheksakümmend viis protsenti. see on seoses ka meie hinnastabiilsuse eesmärgiga, ehk siis natukene alla kahe protsendi. me oleksime selle hinnastabiilsuse saavutanud nii või naa. aga kui mõnes riigis oleks olnud inflatsioon kõrgem, peaks meie rahanduspoliitika lihtsalt olema äh, karmim. kõik riigid peavad seda mõistma. meie rahanduspoliitika oleks olnud karmim kui öö, äh, kõik riigid pole, äh, poleks käitunud nii, nagu nad seda tegid. ma ei räägi siin ainult Saksamaast, vaid veel paarist riigist. teisalt, jooksevkonto ülejääk. kui neil ei oleks olnud jooksevkonto ülejääki, kuidas me oleks siis kinni maksnud teiste riikide jooksevkonto puudujäägi? euroalas oleme me saavutanud tasakaalu ja me suutsime, nagu ma juba ütlesin, e, ei panustanud euroala tasakaalutuse tekkimisse ülemaailmsel tasemel. loomulikult e, e, peaksin, peaks iga normaalne riik hõljuma seal umbes tasakaalu tasemel ja seetõttu ma arvan, et kehvemad majandused peaksid parandama omaenda suhtelist konkurentsivõimet, saavutama parem tasakaal, konkurentsivõime ja ma eeldan, et need, kes on praegu keskmisest paremad, ei ole ju äh, aegade lõpuni selles positsioonis. sest euroalal ka äh, olukordi muutub peale selle, mis puudutab e-, Euroopa Keskpanka ja baas- ja, ja inflatsioonimäära, siis äh, kui me aasta lõpus äh, näeme arvatavasti äh, seda ühe koma üheksakümne viie protsendilist intressimäära viimase kaheteistkümne aasta jooksul, see on natukene parem kui näiteks äh, Saksamaa keskpanga äh, arvutus. siis ma arvan, et Euroopa Liit on saavutanud enam-vähem standardse tulemuse. ma teen väga lühidalt, seega vastus oleks selline, et te äh, sooviksite, et ka teistel riikidel oleks jooksevkonto ülejääk? Would say that in the long run ma ütlesin, et pikemas perspektiivis kuigi loomulikult tuleb arvesse võtta demograafiat, äh, riik, mille äh, demograafiline olukord on väga vilets, siis nende puhul on täiesti õigustatud, äh, et nende jooksev konto on ülejäägis ja et väga hea demograafilise olukorraga riigis on olukord vastupidine aga ma ütlesin, et iga riik peaks hõljuma seal öö, äh, umbes öö, äh, Euroopa euroala keskmise inflatsioonimäära ümber öö, äh, ja loomulikult demograafiat arvesse võttes ka enam-vähem mõistlikul tasakaalutasemel jooksevkonto puhul sest sellise tasakaalu saavutamine on tööstusriikide puhul tänapäeval äh, maailmas äh, hädavajalik. jah, meie ajakava on ka infleerunud. härra Trichet, ma mäletan, kuidas te viis aastat tagasi kaitsesite stabiilsus- ja kasvupakti, mõningad riik, liikmesriigis, riigid ütlesid, et seda tuleks kuidagi lahjendada ja ma ei mäleta keskpanka protesteerimas, kui ministrid saavutasid, et Euroopa Komisjon nõustus nende ettepanekutega nende finantsstatistika auditi osas. kui vaadata IMF-i, siis äh, selle haare on ulatuslikum. praegusel hetkel räägib keskpank teiste keskpankuritega, äh, komisjon, Euroopa Komisjon räägib ministritega aga miks me ei peaks kaasama aruteludesse ka sõltumatud majandusteadlased, äh, ametiühingud ja nii edasi? sest äh, seeläbi saaks võib-olla ka rohkem infot. ja lõpetuseks, kas te olete rahul sellega, äh, milliseid samme on astet, astutud liigse eelarve puudujäägi osas? kõigepealt mina olin vastu selle üldauditi paikapanemisele. arvata võib, et Äh, loomulikult on täielik läbipaistvus äh, hädavajalik, see on ilmselge. me oleme avatud igasugusele dialoogile, loomulikult on meil pidev dialoog majandusteadlastega, me osaleme aktiivselt kolokviumitel, aruteludel, paljud nendest toimuvad meie enda peakorteris, seega me oleme täiesti avatud. loomulikult arutame me ka, äh, osaleme me ka Euroopa Liidu makromajanduslikus arutelus regulaarselt. ja seda arvesse võttes tundub mulle, et jah, loomulikult, kuna me oleme sõltumatud, oleme me öö, öö, rahvaesindajad, me peame arvesse võtma ka avalikkuse tahet. ja päris kindlasti mitte ühelgi juhul ei jätame häbelikult vastamata erinevatele küsimustele, mis meile on esitatud. ma vist vastasin teie küsimusele. Excessive deficit procedure, are you happy with it? I mean, we, we see where we are. liigne eelarve puudujääk, jah. ma tean, milline on praegune olukord, me, ma tean, kuidas me peame tugevdama stabiilsuse kasvupakti rakendamist. olukord on väga keeruline ma ei soovi siin olla liiga negatiivne euroala suhtes. sest Euroopa, mis on selline väga kompleksne institutsioonide süsteem, kus on Euroopa Parlament, Komisjon, Nõukogu ja seetõttu keskendutakse võib-olla liigselt äh, asjadele, mis ei toimi päris hästi jah, see pakt peaks toimima palju paremini, aga euroala tuleb kohelda konsolideeritud majandusena ja seda ma, üt-, ma pidasingi silmas, kui ma rääkisin, et euroala on tasakaalustatud ja ülemaailmsesse jooksukonto tasakaalutusse pole me panustanud. ülemaailmne euroala eelarve puudujääk iga-aastane on keskmiselt seitse protsenti SKT-st. kahjuks mõned riigid siis äh, on puudujäägis, mis on veel suurem kui seitse protsenti, mõningatel on see väiksem. keskmine on seitse protsenti. USA tase umbes kümme koma viis protsenti. seega kolm ja pool protsenti kõrgemal äh, euroala keskmisest ka Jaapani keskmine, äh, äh, Jaapani protsent on kümme koma viis. jällegi kolm koma viis protsenti kõrgemal euroala keskmisest. kaks äh, ülejäänud suurt majandust G7-s siis. ja G7 majanduste hulgas on teisi riike, kes on kõrgemal kui seitse protsenti, mõned on madalamal kui seitse protsenti. see tähendab, et isegi Äh, halvasti ellu rakendatud äh, ja mõnede puhul isegi väga halvasti ilmselgelt ellu rakendatud äh, stabiilsuspakt on siiski toonud kaasa sellise distsipliini, mis, mis, mistõttu meie olukord on parem kui näiteks USA-s või Jaapanis, mis puudutab eelarve iga-aastast puudujääki. Silvi. tänan tänan teid selle eest, et te julgelt äh, erinevates keeltes mainisite sõna ühissaatus, sest see eh, mulje ei ole sugugi meil äh, eriti tugev, kui me loeme Euroopa pressi. Eh, see mul tunne, et nagu me ei, ähm, eh, ei äh, tee seda, mida me pidime tegema, kui me ühisraha valisime. ta, mul oleks filosoofiline küsimus me räägime ühist sest saatusest siis on vaja oma, oma partneritele survet avaldada, et kõik toimiks. kuid eh, samas eh, Jumal andis samuti kümme käsku Moosesele Siinai mäel ja see ei ole sugugi takistanud inimestel aastakümneid pattu tegemast. Eh, mida te arvate sellest, et see surve partneritele, need reeglid, mis juba olemas on ja öö, kas see kõik, ühesõnaga kõik need reeglid ei äh, garanteerivad, et see meie suurepärane europrojekt ei kuku läbi järgmistel aastatel? De... hea tõlge peer pressure on äh, pression de peer prantsuse keeles, äh, mis tähendab siis survet partneritele. seda ütleb vana anglonormann. <laughs> ma loomulikult olen teiega nõus selles osas, et see, mida Euroopa Keskpanga nimel üritan edastada, on see, et me jagame palju rohkem ühist saatust, kui me seda isegi arvata oskaks. ei ole väga üllatav, et see kõige hullem kriis, mis meid on tabanud pärast teist maailmasõda, mis oleks võinud olla ka kõige hullem kriis pärast esimest maailmasõda, nagu siin on öeldud, kui ei oleks võetud äh, vastu, oleks võetud väga julged otsused vastu äh, keskpankade, keskvalitsuste poolt. ühesõnaga, ei ole sugugi üllatav, et see kriis mõjub meile äratavalt ja et me tuleme oma algpõhimõtete juurde tagasi. väga paljud kolleegid, ma mäletan, Eh, kuulates seda, mida ütlesid euro eh, loojad, eh, nad ütlesid, et see ühissaatus on väga, väga ehm, Need on väga tugevad sõnad, muidugi ka kahekümne seitsmel liikmesriigil on ühine saatus, soovitakse ühist rahu, ühist jõukust kogu Euroopa mandril. ning äh, mis puudutab Euroopa rahvasaadikute poolset kontrolli, siis selles osas on edu olnud ju täiesti silmapaik-, paistev. kui mõtleme selle peale, millest, mida me, millest me läbi oleme tulnud. nii et ma arvan, et tegu ei ole sugugi mitte ainult äh, filosoofilise küsimusega, tegelikult äh, me peame täielikult arusaadavaks tegema selle, mis Euroopas praegu toimub. sest äh, kui tegu on riigiga, mis on, eh, mille skp on kaks koma viis protsenti eurotsoonist ja samas on tema mõju eh, nähtav, tuntav kõigile meie kodanikele. ja see näitab ka seda, et me jagame ühist saatust ja me saame nõuda Eh, valitsustelt, et nad oma vastutusele vastu, et nad vastutuse enda peale võtaks. et igaüks vastutaks enda tegevuse eest ja seda täiel määral. ja kogu aeg. see loomulikult tähendab ka seda, et tuleb avardada sõbralikku survet teistele valitsustele, kes eh, võiksid eh, tekitada probleeme kogu piirkonnale ja meie kõigile kodanikele. ja me peame tegutsema nii, nagu seda meie asutavad isad ette nägid, nagu seda nägid ette meie, nagu seda nägid ette meie öö, lep-, aluslepingud. me peame muutma oma ühisraha, ühisvaluuta usutavaks. ja see on oluline kolmesaja kolmekümnele miljonile kaaskodanikule. okei okay.. okei okay.. suur tänu. rahandus ja maksupoliitika on väga oluline lühi- ja keskperspektiivis meie majanduspoliitikale, sellega seoses EKP Mm, Föderaalreserv ja teised, nende tegevus on väga oluline. kui te soovite, et inflatsioon oleks madalam kui kaks protsenti tulevikus, siis mm, kuidas valitsuste võimetus laenusid vähendada teie efektiivsust mõjutab? kas see tähendab seda, et intressimäärad kasvavad mm,? millist maksu ühtsustamist, maksusüsteemi ühtsustamist oleks vaja ette võtta ja kas te arvate, et EKP peaks koordineerima mm, e, eurotsooni suveräänseid e, laenuvahendeid? ja mida te arvate ka refinantseerimisest lähima, lähikuude jooksul? suur tänu, proua! Decisions already taken are concerned as you know, we have a set of uh, uh mõeldes neid otsuseid, mis on tehtud, ECOFIN-i otsus tehti komisjoni raporti alusel ja ka liikmesriigid pidid sellega nõus olema, nemad on töötanud oma keskpikaajalise perspektiivi kavad. nii et nagu ma ütlesin oma sissejuhatavates märkustes, et see on kooskõlas praegu vastu võetud programmiga. ja nii palju, kui mina mäletan, vastavalt sellele uuele lepingule, kus öeldakse, et kõik osapooled otsustavad ja kõnealune riik ei saa hääletada. see on see uus reegel, mis kehtib nüüd alates uue lepingu jõustumisest. nii et selle taustal tundub mulle, et me ei peaks rahanduspoliitikat liiga koormama ja samal ajal me peaksime siiski enesekindlust süstima. enesekindlus kui selline on praegusel hetkel väga tähtis. on väga tähtis, et me oleme võimelised veenma kodanikke, veenma töötajaid, ettevõtjaid, et nad võivad tõesti usaldada oma ettevõtete tulevikku, et nende eelarvel ei ole liiga suuri koormaid, mida on peale pandud rahanduspoliitika kaudu, valuutapoliitika kaudu. see peab kehtima kõikide riikide kohta, mitte ainult probleemsete riikide kohta, see ei kehti mitte ainult eurorühma kohta, see kehtib kõikide liikmesriikide kohta. see kehtib tegelikult kõikide tööstusriikide kohta. ja see on ka asi, mida ma olen juba eelnevalt maininud. mina olen selle vastu, et me Keskpanga kaasaks liiga palju koordineerimistöösse mis puudutab Finantsministeeriumite tegevust ja uute Äh, võlgade võtmist. aga muret tekitab mulle see, et tervel real juhtudel riigid, keda ahvatlesid äh, lühema aja intressimäärad, äh, ei hakanud oma võlakoormat vähendama. see muudab aga olukorra haavatavamaks, seega oleks vajalik säilitada ähm, olemasolevate laenude puhul mõistlik periood. ma ei arva, et äh, Euroopa Keskpangal või mõnel muulgi keskpangal peaks olema õigus liigselt sekkuda rahandusministeeriumite tegemistesse suur tänu, härra Šuntes. no sorry, I have made a mistake. vabandust. Pascal kõigepealt. No you are not yet, it's Pascal Campier ah. no., sorry. vabandust, äh, mitte teie, äh, härra Šuntes. härra Trichet, ma istun siin. ma tuleksin tagasi küsimuse juurde, mille esitas härra Pullmann. see puudutab ähm, eelarve ülejääke, jooksevkontot sest äh, see on huvitav, sest see võib anda kuju Euroopa majanduspoliitikale. kui me vaatame kriisi, kui me vaatame äh, eelarve puudujääki ja ülejääki Eurotsoonis, siis ühest küljest ähm, on väga palju, mõnel pool väga palju puudujääk, teisel pool oli väga palju suhteliselt suur ülejääk. E, Kreeka puudujääk on neliteist protsenti SKP-st, samas Saksamaal on ülejääk on seitse protsenti SKP-st ning teie kui Euroopa rahanduspoliitika juht ei saa nõuda, et oleks äh, igal pool ühesugune poliitika, kui äh, tegelikult erinevused suurenevad igal aastal. mina, teha, et äh, selliseid erisusi pidevalt juurde ei tekiks. Kreeka on alati olnud nii-öelda keeruline õpilane sakslastel ei oleks vaja ümber hinnata Saksa marka, kui ei oleks eurot tekkinud. peaksime mõtlema siis selle peale, mis toimub. jooksev kontroll me pea, ei tohiks kellelegi, kellessegi hukkamõistvalt suhtuma. nagu te ise ütlesite, kogu Eurotsooni tegevus peab olema tasakaalukas me ei saa äh, lubada, äh, äh, me ei saa lubada selliseid vajakajäämisi, kui me tahame, et Eurotsoon edasi kestaks. Le sans remettre en cause l'existence même de l'euro. no see, et euro kahtluse alla seada, see on nüüd see lause, millega ma sajaprotsendiliselt nõus ei saaks olla, sellepärast et tegelikult niikuinii on olemas sellised vahendid, sellised mehhanismid, majandusmehhanismid, korrigeerimismehhanismid, mis aitavad meil eh, tegutseda, mis võivad olla, osutuda küll liialt aeglaseks, liialt töörohketeks ning sellega seoses on ennetamine väga oluline. võin teile öelda, et meie dialoogis Eurogrupi liikmetega, mida peame iga kuu kahe tuhande 2000 viiendast aastast üks põhilised valdkondi, milles me rakendame vastastikust jälgimist, on konkurentsi küsimus. ja eriti puudutab see tootmisküsimusi ja äh, kuluküsimusi erinevate majandussüsteemide juures. kui euro nüüd on kümme aastat vana, siis me ja me võiks, peaks õppetunde leidma tulevikuks, siis äh, ma, mina olen öelnud, et äh, eelarvepoliitika tähelepaneliku jälgimise peale tuleks jälgida ka kompetentsusküsimusi tähelepanelikult ja konkurentsiküsimusi ning äh, seda, see, selle tagajärgi ning see loomulikult puudutab ka jooksev konto puudujääke ja ülejääke kuid mis eh, puudutab jooksukonto puudujääke ja ülejääke, siis eh, tuleb arvesse võtta ka seda, et eh, sellised riigid nagu Saksamaa, kus on suur elanikkond, ta peab, tal peab lihtsalt olema mm, eelarve ülejääk, võttes arvesse demograafilist olukorda ja see on oluline juba selleks, et äh, pensionisüsteem toimiks, sest äh, karta on, et äh, eapüramiid kindlasti lähiaastatel muutub radikaalselt. ning tulles tagasi nüüd selle juurde, mis on minu jaoks põhiküsimus, mis puudutab relatiivse konkurentsi küsimust see on see, mis puudutab alalist režiimi Eurotsoonis. meie inflatsioon peab jääma kahe protsendi piiresse. me teame, mis on toimunud viimase kaheteist aasta jooksul, kokkuvõttes on tulemuseks olnud see, et hinnad on olnud stabiilsed. nii et äh, see, äh, see on vastupidanud igasugustele inflatsiooni eesmärkidega kooskõlas olnud. see on äh, väga tähtis. me gar-, suudame seda garanteerida. ja inflatsioon liikmesriikides äh, peavad selle keskmise juurde jääma. kui liikmesriikides inflatsioon on pidevalt kõrgemad, siis selge on see, et konku-, relatiivne konkurentsivõime väheneb aastast aastasse, nii et ma kutsun üles kõiki liikmesriikide valitsusi, eriti neid, kes on keerulises äh, konkurentsiolukorras, kes kaotavad turuosa, kelle äh, jooksevkonto maksetel äh, on probleeme, ühesõnaga, et nad üritaks inflatsiooni võimalikult madala hoida. seda teeb ju Saksamaa Saksamaa astus Eurotsooni eh, keerulises relatiivses konkurentsiolukorras. Eh, Saksamaal oli eh, probleeme ja inflatsioon oli pisut madalam kui kesk, euro keskmine ja see tähendas seda, et kokkuvõttes tema konkurentsivõime suurenes. see on normaalne, võttes arvesse, kui suures <laughs> piirkonnas Eh, kasutatakse ühisraha. ja veel kord, ärge tõlgendage Saksa ülejääki ainult eh, eh, võttes arvesse relatiivset konkurentsi, vaid võttes arvesse ka Saksamaa demograafilist olukorda. I think we are going to have to ask for less ex- ma vist pean tõesti paluma, et ei küsiks e-, nii põnevaid küsimusi, härra Šuntis, nüüd on ikkagi teie kord. suur tänu, proua esimees, härra president. Te ütlesite juba ja me kõik kuulsime ka, et praegu kuuleme me väga palju vastuolulisi selgitusi natukene aega tagasi ütlesite ka teie, nimelt kriisi alguses, et iga riik peab ise kriisiga hakkama saama. nüüd mõned päevad tagasi ütlesite ka teie, kui ma ei eksi, et meil on vaja toetusmehhanismi. seepärast minu küsimus. see katse toetusi leida on väljaspool lepinguid, kuid mis on siis nende püüdluste aluseks, kuidas te seda kavatsete kujundada, mis alusel. eelmisel nädalal Kreeka valitsus ütles, et Kreeka soovib oma majandusprogrammi raames siiski pankade likviidsust säilitada. nüüd on minu küsimus, mis on teie arvamus? kas Kreeka pankade likviidsust peaks tagama Kreeka valitsus seda praegusel hetkel, kus põhiliseks probleemiks on siiski eelarve puudujäägi vastane võitlus. mida te soovitate Kreeka rahandusministrile, kas ta peaks praegu seda pangandusprogrammi jätkama? I said already uh, what uh, was my ma juba ütlesin, kuidas mina tõlgendan euroala valitsuste tingimusi äh, andmaks siis see mittekontsessionaalne laen. kui laenuga ka käiks kaasas väga tugevad tingimused, kui see oleks täiesti mitte kontsessionaalne instrument. kui äh, see oleks reage-, rea-, reaktsiooniks väga tõsise äh, ohule see teatud riigi puhul ja kui see olukord äh, vastavalt Euroopa Nõukogu otsusele ohustab euroala enna, ennast. Euroopa Nõukogu ütles ju, et tegutsetakse kiiresti koos, kui ohus on terve euroala. ma minu meelest ütlesin siin, vastasin sellele juba ennem üsna selgelt. nüüd, mis puudutab valitsuste äh, toe-, valitsustele antud toetust finantssfääris, siis toetus on olnud äh, tohutu. keskpank, Euroopa Keskpank ei ole and-, äh, and, andnud abi ainult finantssfäärile ja abi on olnud äh, nii USA-s kui Euroopa Liidus umbes kakskümmend viis protsenti SKT-st, enam-vähem sarnane see, see, selle abi andmisel võetakse arvesse ohtu maksumaksjatele, aga see ei, ei tähenda, et äh, suurem osa juhtudest see raha lihtsalt tuulde lendab, see äh, antud abiraha. ja aga, aga loomulikult on see maksumaksja risk, risk olemas ja teie poolt mainitud riigi puhul tuleb loomulikult rõhutada äh, seda, et, et põhimõtteliselt nii Euroopa, Ameerika kui teised tööstusriigid on andnud abi enam-vähem ühel määral. Niki Savela. suur tänu, proua esimees. Kreeka panga puhul on meil tegemist ju nii-öelda Euroopa Keskpanga filiaalidega. ja praegusel hetkel Kreeka pangandussüsteem on tugev ja terve. Kreeka pankadel pole mitte mingeid probleeme praegu. nüüd aga me räägime erinevatest tingimustest, ennetavatest seda siis nii kauaks, kuni Kreekas valitseb kriis. minule valmistab see ka muret, niikaua kui kriis kestab. Kreeka pankadel võib tekkida likviidsusprobleem. aga nagu öeldud, Kreeka panga puhul on tegemist Euroopa Keskpanga filiaalidega ja kas teie nüüd siis kas Euroopa Keskpank toetab Kreeka pankasid? We will of course apply all loomulikult rakendame me samu meetmeid nagu Iirimaa puhul ja teistegi euroala riikide puhul. see on sõnadetagi selge. Uh, this is jury. Annika. Thank you very much, uh, madam. suur tänu. Äh, tere tulemast ka siia, härra Trichet, alati on väga meeldiv teiega siin väidelda. nagu te vahest teate, on meie päevakorras ka järelevalveametite äh, äh, küsimus ja mina küsiksin küsimuse süsteemse riskiameti kohta. see amet peaks kuuluma Euroopa Keskpanga alla, mina olen sellega nõus, aga härra, veenge mind öö, natukene, millised instrumendid saavad olema selle ameti käsutuses? mis võimaldaks sellel ametil paremini hoiatada meid meie, meile lähenevate öö, ohtude eest. seega, millised oleks selle ameti instrumendid? teine küsimus. jällegi süsteemse riski ameti kohta. see öö, puudutab meie poolt esitatud muudatusettepanekuid. algne komisjoni ettepanek ütleb, et viis inimest üldnõukogust öö, suunatakse tööle juhtiv äh, nõukogusse. Poola ja Ungari muudatusettepanekud paluvad, et sinna kuuluks liikmeid nii Eurotsooni seest kui väljast. minu arvates on see äh, muudatusettepanek oluline, sest kriis puudutab kõiki, mitte ainult Eurotsooni riike. niisiis peaksid olema esindatud ekspertide tasemel ka riigid, mis asuvad väljaspool Eurotsooni. suur tänu! Thank you, thank you very much indeed! suur tänu! kõigepealt see riskiamet saab ühelt poolt kasutada Euroopa Keskpanga vahendeid, teisalt kahekümne seitsme kesk, liikmesriikide keskpanga vahendeid, kes on ju riskiameti tegevusse äh, nii struktuurselt kui juhtimise tasandil kaasatud. nagu ma juba ütlesin, värbame me äh, kahekümne seitsmest liikmesriigist lisaajusid, täitmaks meie uusi kohustusi ja võttes arvesse, et et, et Keskpanga nõukogu paljud liikmed vastutavad ka mikrojärelevalve eest, siis La Rosier raport, millega nõustus komis-, Euroopa Komisjon ja mille nüüd räägib läbi parlament, siis läbi, läbi selle loodetavasti tõesti suudame me õige tasakaalu saavutada, igatahes on meil tarvis mingisugust üksust, mis tegeleks süsteemsete riskidega. et me tõesti suudaksime tuvastada, millised need süsteemsed riskid meie, mis meile lähenevad, on. nüüd, mis puudutab neid muudatusettepanekuid, siis võib-olla öö, sellel muudatusel on üks äh, õiguslik probleem, aga loomulikult minu asi ei ole ennast segada teie aruteludesse. aga probleem on natukene võib-olla selles, et äh, euroala muutub aja mööduses sisemiselt. alguses oli meid üksteist, nüüd on meid kuusteist. kui te seal ütlete, et kolm inimest seal öö, äh, juhtiv ametist peaks olema euroalast, kaks inimest väljaspoolt, siis võib-olla tekib siin tasakaaluga probleeme, sest võib-olla kakskümmend viis liikmesriiki lõpuks ühinevad euroalaga ja ainult kaks riiki, kellel on see erandiõigus, seda ei tee. loomulikult on täpselt seda meil tarviski, et kaks, kahekümne seitsme liikmesriigi esindajad oleks kohal ja kui te seda tahtsite just öelda, siis äh, loomulikult see on sõnadetega selge, aga võib-olla ei peaks seda sinna alusdokumenti äh, otseselt sisse kirjutama, sest see ei pruugi tuleviku arenguid päris õigesti peegeldada. Ottmar Kaaras järgmisena. härra president, äh, ma tahan folgende fragen an Sie, me haben letzte woche den ministerpresidenten Griechenlands. mul on mitmed küsimused. järgmisel nädalal, ei, möödunud nädalal külastas äh, Kreeka peaminister parlamenti, ta kinnitas, et äh, parla-, et Kreeka peab jälgima rahvusvahelise autofooni pealt kehtestatud äh, reegleid, kuid samas ta ei saa nendepoolset toetust. ning ei ole pikas perspektiivis toetus ette nähtud selleks, et praeguseid vajakajäämisi tasa teha. teiseks, Kreeka peaminister ütles selgelt, tema ei soovi ega vaja raha. temal on vaja kahte meedet, kaitset finantsturgudes, eriti puudutab see spekuleerimist ning samuti ka intressimäärade kallimaks muutumist, mida saaks teha Euroopa Liit ja Euroopa Keskpank. kolmandaks, te rääkisite majanduspiirkonnast. minu arusaamist mööda stabiilsus- ja arengupakt ei äh, puuduta majandusliitu. mida on vaja selleks, et majandusliit luua? mida te arvate volinik Reeni vastustest äh, eelarvepoliitikasse sekkumise kohta? First of all, we, we are kõigepealt, me räägime siin öö, väga kiireloomulisest probleemist, ehk siis Kreeka majandustaastamiskava, selle kava ellurakendamine, Kreeka kaduma läinud usaldusväärsus, mis tuleb uuesti taastada. ja loomulikult see, need kõik on kiireloomulised teemad uus konstruktsioon, see Euroopa öö, rahafond näiteks, see oleks pikemas perspektiivis öö, öö, plaanis. loomulikult meile see öö, rahandussõna seal päris ei meeldi. sest rahandus on Euroopa Keskpanga pädevuses ja võib-olla siis Äh, Euroopa Rahandusfond saaks anda erandjuhtudel äh, mittekontsessionaalset abi, millega on seotud väga karmid tingimused. ma mõistan, et see peaks, on, on selle Euroopa fondi loomise taustaks, aga tuleb ära oodata asjade areng tingimused, mida ma mainisin võimaliku mittekontsessionaalse abi puhul Kreekale, need, sellised tingimused arvatavasti kehtivad tulevikus samuti, aga eks Kreeka valitsus peab oma arvamuse ütlema, kui teised on oma ettepanekud teinud. veel üks väga negatiivne asi, millest te võib-olla olete kuulnud, on see võimalus, et riik visatakse välja. minu arvates ei sobi see euroala loomusega. nüüd see teine küsimus, spekulantide eest kaitse ja nii edasi. jällegi ei soovi ma siin hakata kordama seda, mida ma juba ütlesin tegemist on üldise probleemiga kõigepealt, et kuidas tagada, et rahandus, rahaturud toimivad korrektselt, ja minu arvates tuleks tegeleda iga juhtumiga eraldi kui meie positsioon on väga selge ja tugev, siis võib-olla kaovad natukene ka need pinged. mina olen alati soovinud seda verbaalset distsipliini, mis peaks kehtima kõigil puhul. loomulikult ka Kreeka puhul. nüüd viimane küsimus. selge on see, et vaja oli, et valitsused ise sekkuks. instrumendid on meil ju olemas. ma ei arva, et Euroopa peaks pidevalt üritama uusi reegleid kehtestada, institutsioone muuta ja nii edasi. valitsused peavad tegutsema. Nad peavad üles näitama vastutustunnet ja selles suhtes praegune kriis on isegi hea, et ta paneb meid kõiki vastutama. suur tänu, Jose! suur tänu, esi-, istuja! ma taha, mul on kolm küsi-, mõtet, mis puudutab äh, eelarve äh, puudu- tasa-, kaalutust maailma tasandil Euroopas ja Kreeka küsimust me oleme aastaid juba rääkinud äh, sellest, et Hiina valuuta äh, on alahinnatud ning Hiina eelarve ülejääk on praegu kümme korda kõrgem kui kahe tuhande kolmandal aastal, mida on võimalik teha, mida saab Euroopa Keskpank teha ja mis äh, juhtuks siis, kui hiinlased oma praegustest seisukohtadeks hakkaks tagasi astuma. ja mis puudutab maksuküsimusi, siis siiani äh, on stabiilsus ja arengupakt hästi toimunud, neliteist äh, plaani, millega praegu komisjon tegelenud on, olnud täiesti bürokraatlikud äh, nähtused. kas äh, kavatsetakse lisada lisakriteeriumid, näiteks, näiteks relatiivse konkurentsi küsimus, mis puudutab sanktsioneerimisküsimusi, pärast seda, kui see vastu võeti, siis me teadsime, et seda ei rakendata äh, kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, ainult Euroliidu riikidele kahe tuhande viiendal aastal öeldi, et mitte ainult Eurotsooni riikidele. E, e, teadsime, et selle, seda ei hakata rakendama suurtele riikidele, nüüd me teame, seda ei hakata üldse mitte kellelegi rakendama. peame siduma e, riigilt ja mitte täitmist eelarveliste küsimustega, mis ei ole otseselt sanktsioneerivad ja nüüd eh, need sohitehingud, mis eh, toimusid Kreeka valitsuse ja pankade vahel selleks, et, et, eh, et Kreeka valitsuse ebaadekvaatset käitumist varjata, see oleks ära olnud, kui Euroopa Liit oleks oma jälgimiskohustust paremini täitnud. nii et ma äh, Eh, arvan, et vastasel korral istuks siin praegu ka Kreeka järelevalve esindaja ja selgitaks, miks ta tegi seda, nagu ta tegi, mida ta tegi. suur tänu, minu arvates on teil selle tasakaalu puudumise koha pealt täiesti õige, see tasakaalu puudus peamiselt tekitaski ülemaailmse dramaatilise kriisi. ja kui G kahekümne tasemel järelevalvesüsteem iga majanduse üle ei toim-, toimi, eriti majanduste puhul, kus ülema-, kus tasakaalu puudumine on eriti suur, siis on meil olemas vundament ka järgmise kriisi tekkimiseks. sest me peame Äh, ära kasutama kõik need õppetunnid, mis me oleme siin saanud ka makromajanduslikul tasandil, äh, eriti riikide puhul, kelle äh, on liiga suur üle- või puudujääk. näiteks Hiina puhul eelmise G7 kohtumisel kordasime me juba Istanbulis öeldut, meie sõnum on järgmine Hiina valuuta äh, äh, järk-järguline kallinemine on nii Hiina kui maailma majanduse äh, jaoks kasulik. mis puudutab seda stabiilsuspakti, siis mina sooviksin tõesti, et seda rakenda-, ellu rakendataks korralikult, selles osas on otsus vastu võetud, seda on üle vaadatud see on aluslepingusse sisse kirjutatud. me teame, mis juhtub siis, kui seda, see korralikult ei täita. seda tuleks pigem korralikult ellu rakendada, seda muuta isegi tarvis ei ole. ja praegu toimuv on väga oluline äratuskell meile. nüüd sanktsioonid siis ma kindlasti ei sooviks sanktsioone välistada. tõsi ta on, et minevikus on meie positsioon olnud natukene teistsugune, me olime selle tugeva pos-, äh, äh, lähenemisele isegi natukene vastu, te mäletate, et komisjon ja nõukogu võitlesid üsna tugevasti, läksid isegi kohtusse. mina ütleksin, et see, et äh, stabiilsuspakti tuleb rakendada, isegi võib-olla rakendada sanktsioone, kui seda ei tehta, oleks äh, äh, üsna õige lahendus. see, selle üle tuleb pikemas perspektiivis järele mõelda, me ei tohiks keskenduda ainult öö, lühemale perspektiivile. ja ma nõustun teie viimase märkusega, meil on tarvis et Eurostatil oleks võimalus minna koha peale. nagu prantsuse keeles me ütleme surpies, ees eh, eh, surplas, et kätte saada kogu see informatsioon koha peal. me ei saa lubada seda, et öö, eh, statistika võltsitakse reaalset olukorda mis äh, eriti halvasti mõlu, mõjub just usaldusväärsusele. see on väga oluline. ma olen kindel, et valitsused teavad seda. minevikus, tõsi ta on, nad väga julgeid otsuseid selles valdkonnas teha ei soovinud. Anni Pudimata. Thank you very much, Mrs Chairman. Mis... suur tänu. härra president, ma sooviksin selgitada kahte asja. kõigepealt, kas te usute, et meil on tarvis rangelt Euroopa äh, toetusmehhanismi riigile äh, nagu Kreeka, kellel on tõsiseid majandusprobleeme ja teiseks, milliste tingimuste puhul peaks see mehhanism toimima hakkama? kas te arvate, et see kuus koma kakskümmend viis protsenti intressimäärade äh, kokkulepe, mille Kriik, Kreeka märtsi alguses tegi, on selline oht, mis ohustab tervet Eurotsooni ja mis õigustaks äh, sellise abimehhanismi äh, tööle hakkamist, suur tänu! Thank you very much indeed, I don't want to go suur tänu! ma ei hakka siin kordama juba öö, äh, oma poolt öeldut. mulle tundub, et kõik vajalikud tingimused sellise äh, mitte kontsessionaalse äh, äh, laenude kogumi andmiseks äh, ma päris täpselt loomulikult ei tea, mida nad nõukogul mõtlevad, äh, aga, aga ma arvan, et need tingimused on täidetud. Äh, loomulikult ma arvan, et et mingisugused tingimused on olemas, äh, tingimused pannakse ikkagi ka paika ja loomulikult peab olema tegemist suure ohuga selle riigi ja ka terve euroala ees. Äh, peamiseks küsimuseks on siin siis see äh, tõsine ja kohene oht nii sellele riigile kui tervele euroalale. mulțumesc, doamna președinte suur tänu, president. Euroopa Liidu kontekstis räägime me vastutustundest, solidaarsusest, seirest. minu ja, mina nimetaksin neid tarkvarameetmeteks, aga kas me ka riistvara valdkonnas saame midagi ette võtta? mida te arvate eh, eelarve kontrollisüsteemist tulevikus? võttes arvesse kõiki osapooli, keskpanku, ehm, rahandusministeeriume, Euroopa Keskpanka. milline peaks olema see tulevikusüsteemi ülesehitus? I think all institutions have to be up to their minu arvates peaksid kõik institutsioonid täitma oma kohustusi. Euroopa Keskpangalt nõutakse, et nad tagaksid keskpikas perspektiivis hinnastabiilsuse, et nad äh, tagaksid äh, õiged äh, prognoosid, pidades silmas seda hinnastabiilsust ja aitaks kaasa Euroopa Liidu aluspõhimõttele ehk jätkusuutlik areng, finantslik stabiilsus ja töökohtade loomine. liikmesriikide valitsused peavad siseriiklikult ellu rakendama jätkusuutlikku eelarvepoliitikat, mis ei seaks liiga suurt koormat nende lastele või lastelastele, mida nende enda inimesed ja majandusüksused äh, ei peaks mitte liiga ebausaldusväärseks, et äh, majanduskasv pidurduks. ja euroalal ja üldiselt Euroopa Liidus on to-, toimib ju ka vastastikune kontroll. Euroopa inimesed on seda vastastikust kontrolli vastavalt stabiilsuspaktile soovinud paika panna. minu arvates see riistvara on olemas. noh, praegusel hetkel on meil tegemist kõige raskema kriisiga pärast teist maailmasõda. potentsiaalselt on see kriis võib-olla isegi hullem esimesest maailmasõjast alates ja kõik institutsioonid peavad täitma oma kohustusi üheskoos. samas ma ei alahinda absoluutselt meie ees olevate ülesannete suurust, aga ma üt-, kordaksin veel, kasutagem ära parimal moel olemasolevat riistvara, ma seda muuta ei tahaks. suur tänu, Olle Schmidt! Thank you, madam! suur tänu, proua esimees, härra Trichet! Te rääkisite siin ühisest äh, saatusest mitte ainult Eurotsooni riikidele, vaid kõik, kogule Euroopale, eriti kahekümne seitsmele liikmesriigile. vahest te mäletate, et mina olen pärit riigist, mis ei kuulu Eurotsooni. mina sooviksin väga, et me ühineksime Eurotsooniga. kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal oli väga lihtne ka selgitada, miks see hea oleks. kriitikud olid äh, suhteliselt vait, nüüd nad on hakanud jälle häält tegema ja tuletavad mulle meelde, mida nad ütlesid, kui meil kahe tuhande kolmandal aastal oli referendum. tegemist ei ole optimaalse valuutaalada, alaga, see ei saa kunagi korralikult toimima. see saab toimida ainult siis, kui meil on olemas ka eelarveliit milliseid lisaargumente võiksite te mulle pakkuda, vastamaks, tõrjumaks neid kriitikute süüdistusi, et öö, äh, sa, ma saaks näidata, et Kreeka ei oleks ilma eurota üldse hakkama saanud ja et väljaspool Eurotsooni olevatel riikidel ei ole mingit kasu Eurotsoonist välja jääda. millised oleks tänapäeval selli-, sellealased argumendid, härra Trichet? It's a good question. Let me see on hea küsimus. minu arvates see ei olegi väga keeruline. kui loodi see kontseptsioon, siis, äh, siis äh, lepiti ka kokku, et äh, Euroopa äh, Majandus- ja Rahandusliidu kontseptsioon peaks põhinema stabiilsuse ja kasvu paktil äh,. Eh, eriti eh, vastutab stabiilsuse ja kasvu pakt just sellest majandusosa eest, meie vastutame rahandusosa eest. aga selle kontseptsiooni väljatöötamisel oli mõte ka Äh, selles, et äh, olulist rolli peaks mängima vastastikune kontroll, äh, komisjoni järelevalve ja võimalikud sanktsioonid. ka turud võiksid mängida mõjukat rolli. ja seetõttu need, needsamad selle kontseptsiooni loojad otsustasid ka, et rahandusministeeriume ühendama ei hakata Kreeka oli väga halvas suunas liikumas ning viimase ülemkogu vastastikune surve ja turusurve sundis Kreekat minu arvates, nagu ma juba ütlesin, veenvat, veenvaid ja julgeid meetmeid tarvitusele võtma. siin on selge illustratsioon seega sellest süsteemist, mi-, mille selle süsteemi loojad, mida süsteemi loojad kõige optimaalsemaks majanduse ja rahanduse sektorite koostööks pid-, pidasid. otsus, otsused need julged ja veenvad otsused, mille Kreeka valitsus on vastu võtnud, siis tuleb ära oodata, aga loodetavasti ka partnerid tunnustavad neid ja me peame ära ootama ka tuleviku arengut. ja ma loen selle nõukogu arvamuse veel kord ette nõukogu astub koordineeritud äh, samme siis, kui tegemist on tõsise ohuga euroalale endale. mulle tundub, et see on üsna hea vastus teie küsimusele. peale selle võite te öelda, nagu ma juba ütlesin, et konsolideeritud euroala äh, äh, äh näidud on palju paremad kui G7 keskmine. me ei tohiks seda unustada jah, olukord on küll näiteks Kreeka valitsuse jaoks väga terav, aga süsteem loodigi, et, et äh, selleks, et ta hakkaks toimima keerulistel aegadel. aga ma olen üsna kindel, nagu te näha, enesekindel, nagu te näha võite. järgmisena Kay Mitchell. ma tuletaksin teile meelde, et me oleme viis minutit ajast maas juba, tehke kiiresti. suur tänu, härra Trichet. Te vast mäletate, et äh, varade inflatsiooni küsimust tõst-, küsimuse tõstatasime juba kaks aastat tagasi enne mulli lõhkemist. minu arvates aga me keskendume vahel liiga palju öö, makromajanduslikule, mitte mikromajanduslikule öö, öö, problemaatikale. aga mina tooksin välja ühe probleemi, mis teeb muret minu valijatele minu valimisringkonnas, võib-olla on see mujalgi probleem. kui väikesed keskmise suurusega ettevõtted äh, üle Euroopa Liidu looks üks-kaks uut töökohta, siis oleks üle Euroopa Liidu tööpuudus kadunud. aga meil ei ole enam sellist asja nagu mingisugune öö, äh, pangaametnik. pangad on õppinud kalkuleeritud riske öö, äh, võtma nad, nad ei ole enam õppinud seda tegema, ma ei soovi, et nad muutuksid hasartmängijateks, aga nad peaksid äh, õppima tõesti välja selgitama laenusoovija tausta, võimed ja nii edasi. ja minu küsimus on äh, ja, ja ma, ega ma selle küsimusega ka kuhu, kuhugi ei kao. seega minu küsimus on järgmine. kas te Euroopa Keskpangas ja Euroopa Keskpankade süsteemis tõstataksite selle probleemi, et äh, Euroopa Liidu pangad lõpuks võtaks, asuksid uuesti selle panga, traditsioonilise pangaametniku teele, kes on valmis võtma ka kalkuleeritud riske. jah, ma nõustun täielikult sellega, mida te ütlesite, teil on täiesti õigus minu arvates. Nende, jah, nende kommertspank need kommertspangad, kes suudavad võtta kalkuleeritud riske, eriti VKI-de puhul, sellised kommertspangad mängivad otsustavat rolli. seetõttu peavad pangad olema suutelised riske sorteerima, nad ei tohiks rasketel aegadel öelda ainult ei ja buumi ajal ainult jaa. Nad peavad ütlema ei või jaa tulenevalt, nagu te ütlesite, sellest, mida nad on teada saanud oma kliendilt, kliendi kohta, tuleb kohelda igat juhtumit eraldi. ja kõik ettevõtted on ju erinevad, omapärased. ma olen kindel, et kõik mu kolleegid on minuga nõus ja Keskpanga nõukogu kindlasti tegeleb sellega üle terve Euroopa, e-, euroala ja üle terve Euroopa Liidu okei okay, uh,, Mrs Lulling appears to have temporary proua Lulling vist on ajutiselt kadunud <laughs> aga ma annan nüüd sõna Robertile selle eest. Monsieur le Président euh,, dans vos réponses. härra president, te rääkisite äh, tingimuslikkusest. rääkisite väga rangetest tingimustest ja kriisi algusest peale on Euroopa Keskpank oma rolli väga hästi täitnud. ning äh, on leidnud äh, vägagi äh, e, soodsaid lahendusi Euroopa pankade jaoks. Te ütlesite, et ei küsinud, küsi massi neid pankadelt, kes KP poole pöörduvad. kuid kas teil on äh, mingeid plaane finantseerimise osas äh, või äh, võivad pangad teie poole pöörduda, et edasi spekuleerida rahaturgudel? teiseks, te rääkisite sellest, et tegu on föderaalse institutsiooniga. Teie vastas on siis Eurogrupp, kes on riikide kogum, kus ei ole mingisugust solidaarsust, kus ei ole mingit keskjuhtimist ning eh, kelle eelarve on üks protsent võrreldes eh, Ameerika Föderaalreserviga. ja lisaks sellele on kuusteist erinevat kohtuslikku turgu, kas eh, ei võiks ette näha ühise euro väärtpaberite turu, mis oleks märkimisväärselt likviidsem ja äh, ka kasulikum, kasulik ka kõige edukamatel Euroopa riikidel. Sur le premier point, euh, je vous dirai simplement. nii, eh, esimese punkti peale. ma ütleks, et meil on reeglid selleks, kuidas panku finantseeritakse Re. ja pangad peavad neid reegleid täitma. meil ei E, e, loomulikult on kõige olulisemad panga kontrolliinstitutsioonid, kelle, kelle puhul on tegu siis iseseisvate üksustega erinevates liikmesriikides. nüüd see kontroll, mis e, langeb panga tegevuse üle, on seotud panga järelevalveasutustega. me kindlasti kontrollime pankade likviidsust ja tegevusvõimekust kuid äh, refinantseerimine võib toimuda kas poole aasta jooksul või aasta jooksul. me hakkame seda tegevust praegusel hetkel lõpetama, et äh, normaalne olukorda tagasi tulla. mis puudutab teie teist märkust, siis äh, on tõsi, et eurotsoon ehitati niimoodi üles, et liikmesriigid hoolitsevad ise oma äh, eelarve küsimuste eest ning selles osas me oleme alati öelnud, et tuleb ülirangelt eelarvepoliitikat eh, jälgida, see on lahutamatu osa meie eh, europoliitikast ning ma lisaksin sellele juurde, et eelarvepoliitika eh, järgimine samuti konkurentsi, relatiivse konkurentsi küsimuste jälgimine, mis on omavahel seotud, sest äh, kui äh, riigiametnike äh, palgad piiritult tõusevad, siis see tähendab loomulikult seda, et konkurentsi, relatiivse konkurentsivõimet vähendate. selle kahe nähtuse vahel on seos, kuid kahtlemata ei ole see hämmastav teie jaoks, kui ma ütlen teile, et me ei toeta selliste väärtpaberite emiteerimist, Hmm. mis oleks ühtsed ja solidaarsed, sest see tähendaks seda, et me siin äh, ajame omavahel segamini kõik erinevad äh, eelarvepoliitikad, millel äh, võib olla teatud eeliseid, kuid sellel on ka vajakajäämisi, nimelt et ei suudetaks enam järjestada teineteisest head haldust ja mitte head haldust ning kuna meil on süsteem, mis ei ole oma iseloomult föderaalne, siis eh, kokkuvõttes selline eh, nähtus ei oleks meie jaoks eriti positiivne. me peame teadma, kes eh, toimib hästi, kes mitte. sellega seoses me selliste väärtpaberite emiteerimist ei toeta. me ei toeta seda Eurotsooni ega Euroopa Liidus üldiselt. tänan. Uh, Ivo Strachek. Thank you, Miss Chair uh.... suur tänu. härra president, oma avaettekandes rääkisite te sellest ülemaailmsest tasakaalu puudumisest. ja selle olulisusest. mis, mina küsiksin küsimuse tuleviku arengute kohta selle tasakaalu puudumise alal, sest praeguse rahanduskriisi üks põhjustajaid oli just tasakaalu puudumine kinnisvaraturul. siit tulenevad minu kolm väga lühikest ja kiiret küsimust. kõigepealt, kas keskpangad üle maailma, kaasa arvatud Euroopa Keskpank, peaksid rohkem arvesse võtma kinnisvarahindade arenguid oma eelarvepoliitikas tulevikus. teiseks, kas Euroopa Keskpank kuulab ka eksperte, mis puudutab tarbijahinnaindeksis ro-, kinnisvarahindade suuremat kaasamist? ja kolmandaks, kas saavad kavatsete mingisuguseid eraldi samme tulevikus sellele astuda? Uh, suur tänu nende väga oluliste küsimuste eest. kõigepealt, teil on täiesti õigus. kinnisvara äh, mullid, mitte ainult äh, el- äh,, era äh,, e-, elamu kinnisvara, vaid ka kommertskinnisvara äh, mullid äh, tekitavad loomulikult probleeme. kõik keskpangad minu teada maailmas mõtlevad selle peale, kuidas seda probleemi lahendada, võttes arvesse ka, et äh, kinnisvaramullid tekitavad ka äh, varahindade mulje, nagu, millest ma juba ennem rääkisin. vastust ei ole nii lihtne anda meie kogemused on väga erinevad. teatud juhtumitel, eriti just elamuhinnad äh, äh, korrigeerusid äh, üsna stabiilselt, teistel juhtumitel langesid nad järsult ja see tekitas eriti suuri probleeme nüüd selle mulli lõhkemise äh, leevendamine, selle üle me mõtleme endiselt veel. see on väga oluline teema. keskpanga juhatuses arutasime seda, Eurostatiga arutasime seda, on mitmeid koolkondi siin. ma olen aga väga ettevaatlikult meelestatud praegusel hetkel. minu arvates praegune Äh, ühine tarbijahinnaindeks äh, on kõige parem indikaator meil. vähemalt teoorias. aga nagu te näete, ma olen selles siin väga ettevaatlik. Teil oli veel ka kolmas küsimus. kas ma vastasin teie küsimusele? kas te võtate seda tasakaalu puudumist tulevikus oma prognoosides rohkem arvesse? jah, kindlasti. asjaolu, et me üritame ära kasutada kõiki infoallikaid see, siis äh, tuleb loomulikult arvesse võtta äh, elamusektori laenud, tulevased laenud, olemasolevad laenud muudes sektorites. ja ma olen korduvalt parlamendi eeski öelnud, et et ka intressimäärade enda paikapanemisel võtame me kogu seda infot arvesse. suur tänu tõlkidelt võib-olla saame me varastada veel viis lisaminutit ja proua Lulling on tagasi. proua Lulling, teil jäi ennem öö, oma küsimuse kord vahele. tänan, mulle öeldi, et mul ei ole õigust härra Trishile küsimusi esitada <laughs> ma tahaksin siiski küsimusi esitada. Mm, see puudutab Kreeka aitamist siin on öeldud, et bilateraalseid garantiisid ei ole. kas te võiksite mulle selgitada, miks mõningad riigid ei osaleks Kreeka aitamises või garanteerimises, Kreeka võla bilateraalses garanteerimises? kas nad ka bilateraalse abi osutamises ei osaleks? mina ei saa aru, mis vahe on bilateraalsetel garantiidel ja bilateraalsetel abidel, mis ei kõlba ühele, kõlbab teisele. mis teie sellest vahendist arvate? D'abord, moi, je ne dirais pas nécessairement qu'il s'agit d'aide. Comme je l'ai dit, il ne doit pas y avoir d'éléments de ma ei ütle, et äh, abi ei tohiks esitada, ma tahaksin öelda, et see ei pea kulutama endast toetuseid. eurogrupi president räägib sellist valdkonna eest, mis teda puudutab, see puudutab otsuste harmoneerimist erinevate valitsuste vahel. mina ei vastuta selliste küsimuste eest. nii et mina rääkisin minu meelest vajalikest tingimustest et kohustused oleks täidetavad. nii et minu jaoks, minu jaoks oleks tegu siis mitte toetuslike abidega, mille esitaks, osutaks erinevad liikmesriigid, nagu otsustasid äh, härra Juncker on siiski see, et kes peaks sellele küsimusele vastama, sest see on tema valdkond um,. If you're, you can have one minute very quickly. Te võite esitada üheks minutiks küsimuse, sest te reageerisite kõige kiiremini. jah, härra Trichet, väga lühidalt sellest tasakaalu puudumisest veel te ütlete, et see on probleemiks, aga ka teat-, teatud riikide puhul, kellel on suur jooksevkonto ülejääk, aga mitte Saksamaa puhul, sest äh, seal on demograaflik olukord, demograafiline olukord sobiv. Te võite ju öelda, et jah, et äh, on mõttekas säästa rohkem, aga demograafilised äh, väljakutsed ei saa tähendada ju seda, et et aetakse liigselt alla tööjõukulud. ma paluksin, et te aitaksite neid sakslasi, kes soovivad, et Saksamaa käituks eurosõbralikult. et te teeksite seda oma avalikes esinemistes kuigi tundub, et sise, erakonnalistes olete seda juba kogu aeg teinud. First... kokkuvõtteks. kui hinnata jooksevkonto ülejääke või puudujääke, siis tuleb arvesse võtta riigi demograafilist olukorda. ja te teate, et Euroopa sees on tohutud erinevused. juba see ise on üllatav ma ei ütle, et kogu äh, Saksamaa jooksukonto ülejääki saaks sellega seletada, aga osaliselt küll. teiseks, mis puudutab äh, tööjõukulusid, siis tõsi ta on, et Saksamaa alguses äh, euroalas ei olnud piisavalt konkurentsivõimeline, seega tööjõukulud Äh, kulude muutus on olnud äh, vähem dünaamilisem kui ülejäänud Euroopas, sest äh, pidi ülejäänud Euroopale järgi jõudma. ma nõustun küll sellega, et loomulikult üldises plaanis suhtelist konkurentsivõimet silmas pidades Euroopa ala sees on see riik teistele järele jõudnud ja ma võtan siin äh, pigem arvesse seda omaenda inflatsioonistandardit, äh, mis peaks olema natukene alla kahe protsendi ja pikemas perspektiivis võiks need majandused kelle, äh, kelle puhul on tasakaal saavutatud, et nemad võiksid hõljuda selle kahe protsendi ümber nii palju kokkuvõtteks, see kontseptsioon ei ole nii lihtne ja loomulikult tuleb igat riiki analüüsida eraldi. milline on demograafiline olukord, milline on äh, suhteline konkurentsivõime, kas äh, turuosa suureneb või väheneb euro, euroala sees. ja neljandaks, muud küsimused aga minu hinnang on nüansseeritud, nagu te, minult te võiksitegi ju oodata, sest äh, ma vastutan kõikide viie, äh, kuueteistkümne riigi eest, äh, iga kolmesaja viiekümne miljoni kodaniku eest. suur tänu! ma arvan, et me saime siin piletiraha tagasi küll tegemist oli väga pika koosolekuga, suur tänu saadikutele, vabandust, et ma ajast väga korralikult alati kinni ei pidanud, aga me jõudsime õnnelikult lõpule, suur tänu tõlkidele, et te meid välja kannatasite. ja kohtume homme hommikul kell üheksa kolmkümmend, natukene hiljem kui tavaliselt, suur tänu!